Bonjour. Ah. tere päevast kõigile. hakkame oma istungiga pihta, palun pange ka kõrvaklapid pähe, ütleb härra esimees, et ma räägin oma armsat emakeelt, rumeeni keelt. kallid kolleegid, mul on teile kahjuks halbu uudiseid nimelt asi on selles, et kuni kella kuueteist null nullini olen mina äh, siin esimehe toolis, sellepärast et meie esimees on jäänud haigeks ja ei saanud varem Brüsselisse lennata, vot äh, see oli siis see halb uudis koosoleku alguseks, loodetavasti homme läheb, äh, homme on ta tagasi. niisiis, kas kellelgi on vastuväiteid eelmiste istungite protokollile? ei. palun jah, ma teeksin ühe märkuse siiski protokolli kohta ja palun äh, see tänasesse protokolli sisse kirjutada. nimelt äh, sekretäriaadile ma selle juba kirjalikult saatsin, nimelt äh, see puudutab minu sõnavõttu Lux auhinna osas ja Doris Paki sõnavõttu väga on oluline on see, et protokollis see kajastus õigesti ja ma tsiteerin. Luksi auhind on sümbool, sümboolne pioneer ja edukas kultuurialgatus olnud kahe tuhande seitsmendast aastast on sellest saanud prestiižne auhind, aga ka parlamendi kultuuri äh, poliitika äh, majakas kahe tuhande neljateistkümnenda aasta puhul on samuti väga oluline see et saadikud kolme filmi vaataksid enne kui nad oma otsuse langetavad sellepärast et luksi auhind peaks jõudma avalikkuse teadvusesse paremini kui seni läbi massimeedia parlament peaks otsima sünergiat teiste euroopa liidu institutsioonidega eriti euroopa komisjoniga see on asi, millele viidati just nimelt arutelu jooksul mitu korda, et rohkem jõuaks teadvusesse siit kojast väljaspool see auhind, et koos komisjoniga tehtaks koostööd selle auhinna nii-öelda reklaamimiseks, nii nagu proua Pakk ka välja pakkus ja nii nagu me pärast seda ka ühe omavahel arutasime ja ma paluksin, et see Äh, pandaks vana, tehtaks siis vastavasisuline viide vanasse protokolli ja minu tänane märkus oleks sees tänase istungi protokollis. suur tänu. loomulikult äh, paneme me selle siis protokolli kirja. kui rohkem märkuseid ei ole, siis on äh, neljanda novembri koosoleku protokoll ka kinnitatud nüüd äh, Prantsuse, Itaalia, Taani, Eesti, Bulgaaria, Rumeeni, Hispaania, Poola, Tšehhi, Ungari ja kreeka keeles on meil täna tõlge ja ka sloveeni keeles. aga internet Internet Governance Forumi kohta paluti ta samuti teha ettekanne, nii et annangi teile kohe praegu sõna. kallid kolleegid, kultuurikomisjoni palvel käisin ma hiljutisel interneti ähm, governance foorumil ja on oluline anda selle kohta ilmselt ka taust äh, infot teile ITRE komisjon äh, on kirjutanud selle kohta ka aruande ja see on elektrooniliselt ka kättesaadav, kuid ma viitaksin mõnele punktile, mis on oluline ka meile. Internet Governance Forum on äh, foorum, mis on käinud koos üheksa aastat. esimest korda tulid nad kokku Tuneesias äh, ja sinna olid kaasatud mitmed huvigrupid, kodanikuühiskonna esindajad, ettevõtted, poliitikud, valitsusüksuste esindajad, kõik tulid siis kokku selleks, et ähm, rääkida siis kõigest, mis puudutab Internetti. üks teema, mis meie jaoks on ikka ja jälle olnud oluline, on võrgu neutraalsus ja väga intensiivsed arutelud käisid selle foorumi jooksul just nimelt sellel teemal nii läbi rahvusvahelise prisma kui ka läbi kohaliku prisma, sellepärast et võrguneutraalsus on arenguriikide jaoks äärmiselt oluline. on nimelt mõningaid ettevõtteid, kes äh, tagavad küll vaba interneti juurdepääsu, aga ainult sellistele portaalidele, nagu seda on Facebook ja nii edasi nii et see on teema, mis praegu arenguriikides, nagu öeldud, on teravalt esil. ja see omakorda mõjutab arutelusid meil siin. tähtis on, et äh, Euroopas oleks äh, ka kuulda, kuidas asjad äh, käivad sealpool põhilised punktid puudutasid seda, et kuidas kaasata sellised mitme, mitmeid huvigruppe koondavad äh, foorumid otsuse langetusprotsessi. ja siis räägiti veel ka turvalisusest internetisest ja üks teema, mis veel kord esi, veel on esile kerkinud äh, peaasjalikult läbi meie tegevuse Euroopas, on laste kaitse ja öö, äh, ohutus internetis ja see on asi, mille kohta me oleme varem kirjutanud aruandeid ja pidanud maha pikki arutelusid. arutelud seal viisid äh, selleni, et tekkis mõte, et peaks rohkem ohutusele internetis alaealiste puhul tähelepanu pöörama ja tegema midagi formaalsemalt äh, koondama osapooli, et me võiksime läbi dialoogi leida lahendusi ja lahendusi tegelikult on ju võimalik ju mitmeid. lisaks sellele räägiti seekord väga palju ka inimõigustest, eriti Türgi kontekstis. kahjuks ei ole Türgis läinud nii nagu mujal riikides. nimelt äh, internetifoorumit on seal kasutatud selleks, et inimõiguste küsimusi esile tuua, aga seekord äh, vastuvõtjariik siis Türgi äh, otsustas boikoteerida seda üritust ja kutsus kokku hoopis non-governance foorumi. ja see on väga-väga kahetsusväärne, sest kogu see arutelu meediavabaduse, sõnavabaduse, infovabaduse osas peaks käima just nimelt seal foorumis ja ei peaks mingisuguseid paralleelseid organeid ähm, ellu kutsuma nii et ma tõesti loodan, et järgmisel aastal Brasiilias, kui see foorum jälle uuesti kokku tuleb, on meediapluralism ja põhivabaduste küsimused jällegi meie foorumis pea, peateemad. üks intensiivne arutelu peeti maha ka selles osas, et mis sellest internetifoorumist tulevikus peaks saama. kaks tuhat viisteist on mm, teoorias viimane selle foorumi tegutsemise aasta. ÜRO vastutab selle mandaadi eest ja nemad otsustavad, et kas seda mandaati pikendatakse või ei ja kuskil tuleb leida ka rahalised vahendid sekretariaadi äh, tegevuse jätkamiseks. võib-olla peaks see foorum hakkama, hakkama välja andma ametlikke dokumente selleks, et ta leiaks ka mujal suuremat kajastamist. ja sekretariaat võiks tegelikult äh, ka natukene täiendada, sest praegu on tegemist suhteliselt väikese äh, Äh, organiga ÜRO mõistes. ja meie oleksime küll huvitatud sellest, et sellest foorumist saaks pikemaajalisem projekt. räägiti palju ka ICAN-ist ja ICAN-i äh, laiemast äh, pädevusest aga teatud osapooltele ei taheta ka liiga palju anda liikumisruumi. parlamendi ja komisjoni seisukohad on selles küsimuses kattuvad ja teeme seega siis väga tõsist koostööd. Teieni jõuab ka kirjalik ülevaade toimunust, eriti selle kohta, millised olid kahepoolsed läbirääkimised, väga palju rääkisime noorte inimeste vajadustest läbi Noortefoorumi, kohtusime nendega ja rääkisime sellest, kuidas nemad näevad ette äh, selle foorumi edasist tegutsemist, nii et äh, lugege neid äh, dokumente, see annab hea ülevaate sellest, mis seal toimus ja mul on väga hea meel, et kultuurikomisjonist läheb järgmisel aastal kaks liiget sinna ja võtab Internet Governance Forumist üle selleks, et äh, jõuaks ka parlamenti rohkem tagasisidet äh, ja et parlamendil endal oleks suurem mõju selles protsessis. väga oluline on rõhutada, et see foorum on oluline ja meie võiksime olla saadikuteks äh, sellele, et interneti ähm, nii-öelda halduse osas oleks äh, meil suurem mõjuvõim ja suurem struktureeritus. loodetavasti järgmistel aastatel ei ole ainult britid kohal, vaid on kohal ka teiste riikide esindajad ähm, selleks, et äh, selgemalt välja tuua see, et meie oleme huvitatud mitme osapoole lähe-, kaasavast, mit-, mitut osapoolt kaasnevast lähenemisest. suur tänu, ütleb härra esimees, tõesti, teema on oluline oluline mulle kindlasti ja asi, mis teeb mulle rõõmu ja hirmutab mind samaaegselt. me peame olema väga-väga ettevaatlikud interneti küsimustes. kas kellelgi on märkuseid kolleegi öeldu kohta? ei ole märkuseid. sellisel juhul aitäh, lähme edasi päevakorrapunkt number neli, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine Euroopa Komisjoni osa. kontrollikoda igal aastal novembris äh, avalikustab oma aruande selle kohta, kuidas Euroopa Liit on kasutanud eelmise aasta aja, äh, eelarvet ja siis parlament otsustabki, et kas äh, eelarve täitmine heaks kiita või ei. viiendal novembril siis sellel aastal jõudis meieni Kontrollikoja aruanne kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kohta ja eelarve kontrolli komisjon vaatab seda praegu üle ja igal komisjonil on õigus äh, sõna kaasa anda. härra Maura, meie raportöör või pigem arvamuse koostaja, tutvustab seda arvamust. hääletame kahekümnendal jaanuaril selle dokumendi üle ja muudatuse esitust, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheksas detsember keskpäeval. härra Maura, teil on sõna. Gracias, señor presidente. aitäh, härra eesistuja. lugupeetud kolleegid. täna tutvustan ma teile kultuurikomisjoni raporti äh, ettepanekut, mis puudutab eelarve kontrolli komisjoni ettepanekut. selle arvamuse eesmärgiks on kinnitada Euroopa Liidu üldeelarve täitmise heakskiitmine kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. heakskiitmine seisneb selles, et Euroopa Parlament peab otsustama, võtma siis vastu otsustuse selles osas, kuidas Euro Euroopa Komisjon on oma eelarvet täitnud ja see arvamus on selline poliitiline kontrollivahend, mille abil parlament kontrollib Euroopa Liidu eelarvega seonduvaid küsimusi. see otsus põhineb tegevuste analüüsil kultuurivaldkonnas ning äh, samuti selles osas, äh, milline on Haridus- ja Kultuurirakendusameti äh, tegevus olnud. ning teiseks, iga-aastane Kontrollikoja aruanne samuti on siis see, mida tuleb arvesse võtma. see ähm, arvamuse ettepanek ähm, tuleb välja konkreetsete punktidega. ning rahulolega võib siis nentida seda, et et Erasmuse ja Loova Euroopa programmi eel, elluviimine kahe tuhande neljateistkümnendal, kahe tuhande kahekümnendal aastal on üsna hästi läinud. kahe tuhande kolmeteistkümnendal äh, aastal äh, siis eelmise programmiperioodi kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kolmteist otsused, mis puudutab siis elukestvat õpet, äh, kultuur, meediaprogramm ning aktiivsete noorte programm on täidetud sada protsenti samuti nenditakse, et aasta lõpuks äh, oli äh, kulukohustuste ja maksete vaheline äh, vahe toonud kaasa puudujäägi, maksete puudujäägi, millel on negatiivsed tagajärjed järgmisele aastale ning samuti tahaksin väljendada oma muret selles osas, et selline olukord võib välja kujuneda ka uute programmidega seoses tõstan välja, et EACA on üheksakümmend kuus protsenti maksetest äh, teinud äh, lepingus sätestatud tähtajaks. tuletame meelde, et maksetega viivitamine mõjutab otseselt toetuse saajate õigusi. lisaks sellele julgustame EACA-d oma kontrollisüsteemi veelgi parandama. kõige olulisem soovitus. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal äh, korraldas teabevahetuse peadirektoraat äh, erinevaid äh, algatusi Euroopa kodanike aasta kaks tuhat kolmteist raames ning samal ajal tuli väga kiiresti valmistuda kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve kärpimiseks Euroopa kodakondsuse valdkonnas. programm Kodanike Euroopa, mille alaline raportöör olen mina ja millel on otsene seos Euroopa Liidu ja selle kodanike vaheliste tegevuste toetamisel, petitsioonide ja kodanikuõiguste toetamisel Äh, on väga madala finantseerimise tasemega praegu olnud ning seda programmi tuleb ellu viia nii sisuliselt ähm, kui ka rikastades teda. ja seega ma tahaksin äh, ütelda, et igasugune maksete mm, kärpimine kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani Euroopa kodanike programmides ei ole vastuvõetav, see oli siis minu arvamus. mulțumesc, domnule Maura aitäh, härra Mauro. järgmine küsimus seisneb selles, kas Euroopa Komisjon soovib äh, sõna? ei soovi. Brigitte Kuus, palun, palun. Euh, Martin Ruirus. Euh, cineva dintre deputați dorește să comenteze, să intervină? Kas eh, liikmete soovib keegi sõna? Keegi ei soovi? Ei, vabandust, vabandust, palun. Thank you. Aitäh. Meie raportöör rõhutas siin, et tema on selle vastu, et eelarvet kärbitaks mitmeaastases eh, finantsraamistikus kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja ma olen temaga täiesti nõus tahaksin selle aasta kohta teada, kas komisjon saab meile ütelda, kas on tulnud ette mingeid probleeme maksete osas projektide toetamisel, sellepärast võttes arvesse praeguseid kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve rakendusega seotud raskuseid. nii, aga nagu ma tahaksin teada, mida teie saaksite ütelda teie seisukohast lähtudes eelarve rakendamise osas, kas seal on tulnud ette mingisuguseid probleeme teatud projektide puhul ja tahaksin, et te te seda kommenteeriksite, aitäh. Continuare domnul Morgano. härra Morgano, palun. aitäh härra esimees, kõigepealt ma tahaksin õnnitleda raportööri härra Maura Paradinjani selle töö äh, kvaliteedi eest, mille te meie komisjonile tutvustasite. ehkki te võtsite kõike väga kokkuvõtlikult äh, siin kokku, olete te välja toonud need kõige olulisemad andmed, mis iseloomustavad kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvega seotud äh, tegevusi, mis puudutab meie komisjoni konkreetseid pädevusi. ma olen täiesti nõus, et see iga-aastane eelarve heakskiidu heakskiidu andmine ei ole lihtsalt rutiin, vaid see on meie mandaadi puhul väga oluline ülesanne. meie Euroopa Liidu parlamendi, meie Euroopa Parlamendi liikmed saavad oma pädevust niimoodi läbi viia ja kontrollimenetlusi teha vastavalt aluslepingutele annab Euroopa Parlament heakskiidu eelarve täitmisele pärast seda, kui on vaadatud eelarveread üle ja arvete maksmised üle, aga on vaadatud ka, milline on olnud maksete kvaliteet ja tegevuse kvaliteet, kuulates ära ka Kontrollikoja aruanne, ande selle kohta, kas kodanike raha on läinud nende poliitiliste eesmärkide täitmiseks, mille tegemist on raske majanduskriisiga praegusel hetkel ja meie eh, kodanikud peavad Euroopa Liidus tegema väga suuri ohvreid eh, selleks, et oleks võimalik eelarvet tasakaalus hoida liikmesriikides ja meie ülesannes, ülesanne on see, et ehkki Euroopa Liidu eelarve on üsna napp, peame ikkagi täitma meie komisjoni strateegilisi ülesandeid, mis peavad viima viljakate tulemusteni, mis annab Euroopale Liidule lisandväärtust. täpselt nii, nagu raportöör ütles, eh, tundub, et kaks tuhat kolm kolmteist ei tulnud ette programmide rakendamisel erilisi probleeme, eriti mis puudutab meie komisjoni tegevusi meedia ja aktiivsete noorte programmides kõik on toimunud väga korralikult, on võetud arvesse finantsmääruste sätteid ning maksemäär ei puuduta meid konkreetsemalt, põhilisemalt on tegemist äh, poliitikate rakendamisega, kus äh, liikmesriikide ja komisjoni vahel toimub äh, rahastamise vahe, vahe siis ähm, jagamine. see puudutab nüüd kahe tuhande eelmist programmiperioodi kaks tuhat seitseteist kuni kaks kolm tuhat kolmteist ähm, ja sellega seotud raskusi nelja programmi puhul äh, on olnud probleeme kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ning äh, EACA äh, on need puudused välja toonud. kontrollikoja poolt on juba öeldud ähm, nende iga-aastase aruande näol, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve keskendus liiga palju kuludele, ehkki oleks vaja rohkem rõhutada kvaliteeti ja eesmärkide saavutamist. mis puudutab meie komisjoni, siis meie oleme sellise lähenemisega väga rahul. juba aastaid oleme me seda märganud ja ka kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal äh, oli äh, suurem rõhk liikuvusel ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal jõuti selleni, et Erasmus tudengeid, kaks tuhat kolmteist oli neli miljonit ähm, ja samal ajal aga, nii nagu on välja toodud ka Eurobaromeetri raportis kolmesada üheksakümmend üheksa kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, on äh, kultuurile ligipääsu puhul äh, murettekitavaid tendentse Euroopa Liidu tasandil. riigi rahad äh, on vähenenud kultuuripärandi ähm, programmide läbiviimisel ja samuti ka kultuuri, traditsiooniliste kultuuriürituste korraldamisel. meie ülesandeks on see tendents ümber pöörata ja vastata nendele ootustele, mis on Euroopa Liidus äh, ja eriti just noored äh, ootavad meilt tulemusi, meie sotsiaaldemokraatidena üritame öö, äh, seda liikumist toetada ning viimasel aastal oli kulukohustuste ja maksete vaheline puudus väga suur ja see olukord äh, on mõjutanud väga suuresti ka kahe tuhande neljateistkümnenda aasta tegevusi. see on vastuvõetamatu, sest mõistagi Euroopa Liit peab oma äh, maksud ära maks-, maksed ära maksma selleks, et ta oleks usaldusväärne. siin on olu-, Euroopa kodanike jaoks väga olulisi programme, nagu näiteks Erasmus pluss, siin ei ole kulukohustustest kinni peetud ja see viib ka väga suurte raskusteni nii perekondade kui ka noorte jaoks, kes ei saa rahastust selleks, et äh, sellist üliolulist ähm, väljaõppekogemust saada. ning äh, ma toon välja paar muudatusettepanekut äh, kus ma tõin välja oma arvamuse ja loodetavasti raportöör ja variraportöörid teistest fraktsioonidest on minuga nõus, sest äh, minu arvates on need meie ühised murepunktid ja loodetavasti jõuame ühtse lähenemiseni, aitäh. proua Kamerevert, palun. ja, suur tänu ja suur tänu ka arvamuse koostajatele. ma olen härra Morganaga täielikult nõus ja rõhutaksin veel paari aspekti. kaks tuhat kolmteist me nägime, et kõikide programmide puhul, mille eest me vastutame, me oleme olnud edukad, sada protsenti edukad. on, kõik rahad on ära kasutatud, alati see Euroopa programmide puhul nii ei lähe, aga igal juhul tuleb märkida, et kaks tuhat kolmteist ja tõenäoliselt ka kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, suur tänu, Helga, et seda küsimust esitasid, me näeme teatud lünki kulukohustuste ja maksete osas. see ei ole ei parlamendi ega komisjoni vastutus või, või ka nõukogu süü, kui me räägime kättesaadavast, kättesaadavatest rahadest. aga eelkõige just noorte puhul, kes tahavad nendes programmides osaleda, see tähendab, et nad ei saa raha Erasmuse õpinguteks ja see on täiesti vastuvõetamatu, raha on selleks ette nähtud, see tuleks ka välja maksta just sellepärast, et need programmid on ju väga edukad ja suur tänu härra Morganale veel kord, et ta neid teemasid kajastas me peame olema natukene rangemad, sest meie parlamendina ei saa leppida olukorraga, mis praegu on toimunud, iga aasta nõukogus on täpselt sama asi, see puudutab just haridust ja kultuuri, see mõjutab otseselt noori. ja see viib selleni, et inimesed ei usalda enam Euroopa Liitu keegi ei hakka seda vahet siin sisse tegema, kas see on parlamendi või komisjoni süü, kõigi jaoks see on üks Euroopa ja see põhjustab probleeme. nõukogu vastutab selle eest ja me ei saa sellega enam kauem leppida. seega ma arvan, et me peame seda veel selgemini välja ütlema ja ma oleksin väga tänulik, kui komisjon ütleks meile, kuidas asjad kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on läinud, kui me räägime maksetest Erasmuse puhul ja ka aktiivsete noorte puhul ning teiste programmide raames, aitäh! suur tänu, proua Verhaen, palun! Ähm, mul on kaks märkust, Erasmus pluss kõigepealt ja see vana Erasmuse programm. siin ei ole küsimus mitte ainult sellest, kui palju raha nõukogu teeb kättesaadavaks ma tahaksin küsida, kuidas see praktikas hakkab rakenduma? ülikool äh, kandideerib Erasmuse programmi raames, teatud arv õpilasi on ette nähtud ja heaks kiidetakse mingi miinimumsumma, nad peavad selle summaga hakkama saama, aga see viib teatud ebakindluseni ülikoolide puhul ja seda juhtub üha uuesti ja uuesti. ma arvan, et see rakendamine on äärmiselt oluline, meil on ka punkt kuuskümmend, kuues punkt, kus me räägime Erasmus plussist. me peame vaatama ka seda selle küsimuse raames. Neid programme tuleb ellu viia õiglasel viisil, et see aitaks noori ja ma tunnustan seda, et eelarve täitmise määr on sada protsenti, see näitab, et programm toimib et noored tahavad äh, selles osaleda. ja loomulikult äh, meil ei ole mitte ainult noored, meil on ka elukestev õpe, mis kaasab täiskasvanuid, kes tahavad ka hilisemas elus õppida, see kõik on äärmiselt oluline. sest me saame inimestele teada anda, mida Euroopa täpselt tähendab ja kuidas sellest on abi. taolised haridusprogrammid on äärmiselt olulised, see ongi Euroopa südameks. varasemalt alati räägiti sellest Euroopa hingest ja taolised programmid edastavad seda sõnumit väga hästi ja on tõepoolest häbiväärne, et kui liikmesriigid ei ole piisavalt kaasatud, eriti kui me räägime kodanike Euroopast, kui me räägime nendest summadest ja vaatame, et need rahad lähevad regionaalarengu tarbeks või põllumajanduse edendamiseks, seal me nii suuri muudatusi ei näe, samal ajal äh, meil ei ole eelarveridades üldse mingeid summasid ette nähtud kodakondsuse programmide raames. Need summad on tõepoolest väga väiksed, aga need on programmid, mis edendavad üks vastastikust mõistmist. seega ma tõepoolest julgutaksin nende programmide olulisust ka tulevikus kui me ei räägi ainult mitte majanduslikest mõjudest, need muud mõjud on ka äärmiselt olulised Euroopa tuleviku raames. võib-olla komisjon äh, saaks seda teemat natukene uurida, kui me räägime finantsraamistikust, selleteemalistest aruteludes, kui liikmesriigid ütlevad, et ah, me saame sellega ise hakkama, aga ma tahaksin teada, mis meetmeid on liikmesriigid vastu võtnud koolituste, noortevahetuste, koostööprojektide raames? sest Euroopa tasandil kulusid kärbitakse, et raha kulutakse, kulutatakse liikmesriigi tasandil, aga ma tahaksin teada, kas see ka tegelikult nii on, ma arvan, et seda tuleb veel uurida, aitäh Corect. O opinie din partea Comisiei. Pardon, pardon, încă un corect, domnul Gramaticakis, vă rog. härra Gramaticakis, palun, saab sõna veel enne komisjoni, aitäh. mina leian, et see oli täiesti õige arvamus ja tähelepanu juhiti olulistele teemadele. kõige olulisem on see, mida juba kolleeg Petra välja tõi, et need hilinenud maksed isegi programmide puhul, mis puudutavad vanemaealisi, eriti riikides, kus on juba väga suur majanduskriis nagu Kreekas, kus töötus ja noorte tööhõive on ületanud kõik piirid vähemasti nende maksete usaldusväärsus on väga olulise tähtsusega, aga mul on veel üks üldine märkus, mida me oleme kuulnud komisjonilt ja teistelt Euroopa institutsioonidelt, väga suuri sõnu Euroopa kultuuri kohta ja tõepoolest see on Euroopa aluseks, aga eelarvekärbete puhul ja see uskumatu bürokraatia, mis valitseb ning hilinenud maksed, see mulje, mis äh, nüüd esile kerkib komisjoni kõrgematelt tasanditelt, äh, minu arvates jääb mulje, et äh, kultuur on lihtsalt selleks, et ennast reklaamida, aga see ei ole mingi praktilise tähtsusega teema, aitäh. suur tänu ja nüüd komisjon, palun Thank you um,. I would like. aitäh, kõigepealt äh, tunnustaksin äh, parlamendi tehtud tööd äh, ja raportööri tehtud tööd, me uurime seda väga tähelepanelikult. teiseks tahaksime öelda, et komisjon tõepoolest vöörab äh, väga palju tähelepanu assigneeringutele ja maksetele, see on programmide elluviimisel äärmiselt oluline. ja iga kuu me analüüsime seda ja võimalikult palju üritame vältida tagajärgi lõppkasusaajatele. seega, kui te tahate lisainfot selle kohta, me saame seda edastada kirjalikult, sest äh, me arvasime, et jutt käib eh, eelarve täitmise heakskiitmisest, aga nüüd see kuues punkt, kolleeg ütles, et ta võib eh, ka rohkem infot edastada juhul, kui on küsimusi Erasmus pluss programmi kohta. ehk siis kuuendas punktis saate põhjalikumat infot, suur tänu. mulțumesc și eu suur tänu. kõik märkused olid väga huvitavad ja nüüd annan sõna raportöörile, palun. suur tänu. mina alustuseks tahaksin tänada kolleege oma seisukohtade eest antud raporti raames. ma plaanisin et see ei oleks mingi selline kuiv raport. ma leidsin, et mul on kohustus lisaks väljendada ka neid lisamuresid, mis meil on seoses tulevikuga. ma näen, et teie, kallid kolleegid, ka toote välja täpselt neid samu murekohti, mida on kajastatud ka raportis mulle väga meeldisid need mõned sõnavõtud, mida ma siin kuulsin, näiteks et need programmid ei ole mitte ainult tehnilised programmid, mida tuleks hinnata vastavalt eelarvele, vaid nendes sisaldub midagi rohkemat. kvalitatiivses mõttes on nad Euroopa hingeks, nagu me juba täna ütlesime. ma nõustun sellega sada protsenti ja ma olen lisanud siia kõik muudatusettepanekud, mis minu arvates on sobivad ja kui vähegi võimalik, siis lisame need äh, raportisse, sellepärast et kõik need seisukohad, mida ma täna kuulsin, rikastavad seda raportit, mille ma olen teile esitanud, aitäh. Äh, suur tänu. proua Potsko võtab nüüd koosoleku juhtimise üle ja küllap on ta siis ka sama väsinud kui mina pärast seda, aitäh. suur tänu. järgmine punkt meie päevakorra projektis on Karl Suure Euroopa noorteauhind. auhind anti esimest korda välja aastal kaks tuhat kaheksa koos Euroopa Parlamendi ja fondidega koostööd ning noorteauhinna eesmärk on julgustada Euroopa teadlikkuse tõusu noorte hulgas ning soodustada nende osalemist Euroopa lõimepro-, programmides. auhind annakse programmile, mis on algatatud noorte poolt, mis äh, tegelevad Euroopa identiteediga ning toovad välja näiteid Euroopa kodanikest, kes elavad kogukonnas äh, üheskoos. selle annab välja iga aasta Euroopa Parlament koostöös äh, erinevate fondidega, mm, eelkõige siis Saksamaal asuva Karl Suure fondi esindajatega. teine koht saab auhinnaks kaks tuhat euros, kolm, esimene koht kolm tuhat eurot ja kolm lõppvõitjat kutsutate, kutsutakse ka Euroopa Parlamenti Brüsselisse või Strasbourgi ning kahekümne kaheksa projekti esindajad kutsutakse neljapäevasele reisile Aachenisse. kolm esikohta anta, tuuakse välja Euroopa Parlamendi presidendi poolt ning fondi esindaja poolt. täna on meie komisjonis võitjameeskonna esindajad, võitja on Our Europe, meie Euroopa, Elena Asklov ja Peeter Logisen Taanist on selle peamised elluviijad, teine koht läheb Hollandisse, Iris Bass ja Kevin Van Helden ja kolmas koht noorte tööhõive Employment for you on Küprose esindajatele Kristina Malai ja Ivantia Bojatsi. ja nüüd annangi sõna neile kümneks minutiks ja siis toimub meil arvamuste vahetus ja ma pean ütlema, et me peame tagama selle, et meil oleks piisavalt aega sel teemal arvamusi vaheldada ka Euroopa Komisjoni esindajaga, kui me räägime Erasmus plussi elluviimisest, ehk siis ma väga loodan, et kõik on ajaga äh, tähelepanelikud, teevad lühidalt sest me tõepoolest peame kella silmas pidama. ja nüüd lähmegi asja juurde, kõigepealt sõna esikoha võitjatele ja Ilana ja Peeter, palun Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. tere pärastlõunat, daamid ja härrad. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tuli meile pähe mõte reisida üle terve Euroopa, et kohtuda oma põlvkonna inimestega. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oli Euroopa äh, kimpus paljude probleemidega, kogusime kaks aastat raha, sellepärast et tahtsime minna igal juhul, kas me saame abi või ei saa rahalist nii et mai kaks tuhat kolmteist kuni mai kaks tuhat neliteist olime meie ehk meie siis kahekesi Peeter ja Helena teel ja käisime kahekümne neljas Euroopa riigis ja tegemist oli suure uuringuga meie jaoks, elasime saja noore eurooplase kodus ja kohtusime tuhandete noorte inimestega. selline nägi siis välja see reis, järgmine slaid juba. reisi ajal siis osalesime raadiosaadetes, oma video, meie videoklipid olid üleval nii taani kui ka inglisekeelsel veebileheküljel. panime siis kokku sellised lood, mis koondasid Euroopa tänase noorsoo elu ja pidisime seda, pidime seda oluliseks sellepärast, et saada ülevaade selle kohta, et mis tänaste eurooplastega, noorte eurooplastega toimub ja niimoodi saaksid kõik sellest infost kasu lõigata. kakskümmend üks Taani kooli jälgisid meie reisi Skype'i vahendusel, igal nädalal kohtusime ühe Skype'i, ühe Taani kooliga üle Skype'i, rääkisime nende noorte olukorrast, kelle riigis me parasjagu olime ja teinekord osalesid ka meie vastuvõtjad nendes Skype'i äh, kohtumistes ja rääkisid oma riigi olukorrast siis otse. niimoodi said äh, meiega reisida kaasa üle kahe tuhande Taani noore inimese ja said ülevaate siis selle kohta, mis nende, mis nende põlvkond teeb Euroopas. see projekt jätkub. Äh, kuus kuud tagasi jõudsime Taani tagasi ja meie, meie kaks siis oleme andnud äh, üle kuuekümne loengu kaheksa tuhandele Taani ja rahvusvahelisele üliõpilasele, kasutasime video ja pildimaterjali ja need loengud on üsna huvitavad, sest need tudengid saavad väga isikliku äh, ülevaate oma põlvkonna Euroopast, need äh, loovad teadmise tänastest äh, tendentsidest Euroopas, näiteks nagu noorsootöö äh, küsimused, äh, paremäärmuslikkus, poliitilised liikumised ja uued poliitkultuurilised algatused. meie eesmärk on luua arutelu ja tõsta huvi, et noored inimesed saaksid aru, et nende osalemine Euroopa demokraatias on äärmiselt oluline. oma loengutes ja kogu meie projekti äh, vältel oleme keskendunud noortele eurooplastele me eh, uurime millised on inimeste isiklikud elud ja vaatame seda läbi väga oluliste aegade raskete aegade prisma tänu sellele projektile ja sellele reisile on meil nüüd euroopas tohutu võrgustik välja kujunenud me oleme üle kahesaja noore eurooplasega pidevalt kontaktis ja oleme käivitanud uue projekti, tahame jälle Euroopas reisida kolm-neli kuud ja kokku panna dokumentaalfilmi selleks, et ähm, jagada äh, meie muljeid veelgi rohkemate noorte inimestega. ja et anda aimu selle kohta, et millised on progressiivsete noorte hääl et nemad omakorda julgustaksid teisi noori inimesi midagi ette võtma ja tunda ennast ühiskonnas vajalikuna. ja kui te veel ei ole aru saanud, siis eh, selle projekti taust oli see, et eh, meid huvitas see, et milline on täna Euroopa noor põlvkond. me nägime seda, et eurooplased on, noored eurooplased täna on raskustes ja neid on nimetatud suisa kadunud põlvkonnaks ja tahtsime ise välja uurida, mis siis tegelikult toimub üsna tihti eksperdid, ajakirjanikud, võib-olla isegi poliitikud äh, üsna tihti lihtsalt teevad järeldusi meie noorte inimeste asemel tänasest olukorrast ja liiga vähe kuulatakse seda põlvkonda ise. nii et tahtsime anda hääle Euroopa noortele. tahtsime öö, mm, äh, hoogustada debatti ja, ja asja üle jälle järelemõtlemist Euroopas, sest et Euroopa Äh, rahvaste vahel on siin erinevusi. selle kriisiga näeme me kahetsusväärsel kombel ka seda, et viha tõuseb, stereotüübid, stigma. näiteks äh, paljud stigmad on sellised, et äh, tublid sakslased ja laisad kreeklased tänasesse kahekümne esimese sajandi Euroopasse see ei sobi ja me tahtsime astuda vastu sellele populistlikule diskursusele me oleme näinud seda, et Euroopa Liidu puhul on, on väga selgelt tunda demokraatia defitsiiti ja noored inimesed ei ole kaasatud Euroopa poliitikasse. me tahtsime aru, et miks see on nii, et miks see süsteem praegu ei toimi, miks inimesed tunnevad ennast ähm, eemaltunnuna. me tahtsime iseenda põlvkonnast aru saada, me tahame, et eurooplased tunneksid ennast eurooplastena, mitte ei oleks eristunud põlvkonnana erinevates riikides. meie oleme järgmine põlvkond, kes võtab juhtimise üle Euroopas meie poliitiline reaalsus on, on siiski pigem, me oleme pigem ennekõike eurooplased ja siis oma rahvusriikide esindajad, mida me selle võimuga teeme, millist äh, Euroopa tulevikku me tahame. ja nüüd mõned järeldused siis meie reisist. igal põlvkonnal on omad probleemid, meie probleemid on tohutud me oleme väga teravalt, me tunneme ennast sellises olukorras, kus meil on hädasti vaja lootust ja, ja tõsta oma enesehinnangut ja näha oma tulevikku helgena. me ei julge isegi lapsi saada praegu, tunneme muret kliimamuutuste pärast, tunneme muret ja viha majanduse olukorra pärast, et majanduskasv ei ole tagatud maksuparadiisid, ähm, brutaalne erastamine, see on meie maailm ja meie põlvkonna probleemid, sellega tuleb leppida. ja me ei kavatse pilku pöörata äh, nendest probleemidest ja ei kavatse seda tarbijaühiskonda jätkata nii kaua, kuni vähegi annab. tuleb elule silma vaadata tuleb astuda vastu kliimamuutuste probleemile sõdadele mis laastavad euroopas tuleb astuda vastu demokraatlikule defitsiidile me oleme osa euroopa põlvkonnast kellest on sirgumas täiskasvanud äh, me oleme probleemide kütkes, eurooplased probleemide kütkes Euroopas, me peame olema osa lahendusest, mitte osa probleemist. me kohtusime väga paljude töötute noorte inimestega Euroopas, kes ütlesid meile üht, me ei taha töökohta, me tahame radikaalseid muutuseid oma ühiskondades. ja võib-olla peaksime me nõustuma selle üleskutsega, liitugem nendega, olgem loovad äh, miks mitte toetada seda mõtet et asjad võivad minna ka võiksid olla ka teistmoodi ja võiksid olla paremini sest et midagi on ju viltu kui majandus ei paku uuele noorele põlvkonnale õiglaseid võimalusi ja midagi on ikka viltu kui poliitiline äh, poliitika äh, reageerib ainult äh, skisofreenilisele majandusele ja turgudele ärgem laskem enam otsustada asjadel järgmistel äh, ettevõtetel ja ja börssidel äh, tehkem nii, et inimesed oleksid võimul ja et eesmärgiks ei oleks ainult kasumi kogumine. see on nõue kahelt noorelt eurooplaselt, kes on aasta aega pidanud arutelusid meie enda põlvkonna esindajatega ja, ja meie nõuanne teile täna on see, hakakem löö, looma sotsiaalselt, majanduslikult ja keskkonna, kes mõttes jätkusuutlikku ühiskonda meie kasvasime suureks kapitalismi kõrghetkedel kõik tahtsid rohkem kõik mine- minema suurtesse linnadesse sellest et selleks et saada kas tegevdirektoriteks või moekunstnikeks meid kasvatati nii, et mõelge ainult endale ja oma karjäärile. Äh, tehke muudkui raha, et rattad äh, ragiseksid, äh, me peame maailma, meile räägiti sellest, kuidas maailma enda jaoks ära kasutada, ei räägitud sellest, kuidas sellest teha paremat kohta. meil ei ole enam vendlust, solidaarsust, koostöövalmidust ega ka kaasatuse vajadust, me ei tunne seda, et me oleme osa ühiskonnast, me oleme küünilised, kitsarinnalised ja isekad. aga loodetavasti ja selle kohta on ka tõendeid olnud selle reisi jooksul, et uus mentaalsus hakkab kasvama sellest kriisist. me oleme eh, põlvkond, kes on otseselt kasiinokapitalismi eh, ühiskonnavastases tegutsemises kõige rohkem kahju saanud, me teame, mida tuleb paremini teha. loomulikult me pöördusime tagasi Taanimaale pärast seda reisi suurte lootustega sest et me mõistsime, et võib-olla, et meie põlvkond on ka esimene põlvkond, kes võivad olla esimesed tõelised eurooplased, meil on uued vahendid, me räägime inglise keelt väga hästi. ja me oskame keeli rääkida ka rohkem, näiteks hispaania keeles rohkem ka öelda, kui õl-, õlu tellida endale internetile tänu me saame kõikidega paremini suhelda ükskõik kus ja avatud piirid, et me saaksime päriselus ka midagi teha ära. nii et võib-olla meie põlvkond on see, kes on esimene põlvkond, kes on eurooplased me, me ei saa pöörduda tagasi oma vanemate poolde ja vaadata, kuidas nemad ära kasutavad inglise keelt ja avatud piire oma elu edendamiseks. seda kõike tuleb ise meil välja selgitada ja me saame sellega ka kindlasti hakkama. ja Euroopa Liidu ülesanne peaks olema mobiliseerida seda poliitilist energiat, mida Euroopas on praegu selgelt tunda kuigi äh, vähem kui kolmandik noortest inimestest käivad äh, valimas, aga poliitilist energiat on tunda ja seda tuleb koondada. meie põlvkonna ülesanne on õppida seda, et kuidas minna kaugemale poliitilistest kategooriatest, mõista, et Euroopa noorte tulevik võib olla helge, kui meid ka ära kuulatakse, kui me käivitame projekte Äh, mis oleksid piiriülesed ja nii edasi. meie projekti nimi on Our Europe, meie Euroopa kahel põhjusel. sellepärast, et me peame kõigepealt võtma oma mandri eest vastutuse endale kanda, me ei saa jääda kõrvaltvaatajaks, sest me oleme sinna mängu juba haaratud ja teiseks oleme selle nimetanud niimoodi, sellepärast et me arvame, et meie noored ei pea mitte ainult vastama ühiskonna ootustele ja ei pea mitte kohanduma teiste inimeste skeemide ja unelmatega. me arvame, et meil on ka õigus ise oma öö, soove väljendada ja oma nõudmisi esitada ja peame olema piisavalt julged, et öelda meie Euroopa, aitäh. jah, palju õnne teile siis selle projekti puhul. annan nüüd sõna teise koha võitjatele Iris ja Karin, palun. Uh, good afternoon. Um, We are tere pärastlõunat, me oleme Jõu Delfti liikmed, Delfti linna noorsoonõukogu liikmed. see ko-, kaandab, koondab viieteist kuni kahekümne kahe aastaseid noori inimesi, meil on kuus aktiivliiget ja kaheksa praktikanti. me korraldame Delfti linnas siis üritusi peaasjalikult probleemkohtades ja viime siis nende ürituste ajal läbi küsitlusi noorte inimeste seas, selleks et äh, Delfti noorte inimesed, noorte hääled oleksid kuulda ka linnatasandil. sellel aastal tegime midagi muud, keskendusime Euroopale, mitte ainult Delfti linnale nimelt äh, kutsusime kokku äh, Deltis novembris kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal noorte tööpuudust puudutava rahvusvahelise konverentsi. Äh, natukene tegime ka eeltööd noorsootööpuuduse kohta, arvud on aastast kaks tuhat kaksteist. nagu te näete peab sellele probleemile tähelepanu pöörama, see probleem ainult kasvab ja kasvab ja asi tuleb ära lahendada, enne kui läheb päris hulluks. haridus puudutab muidugi, mängib siin olulist rolli, sest järjest rohkem on vahendeid koolidele ja ülikoolidele. järjest rohkem on äh, tudengitel raske ette võtta projekte, mm, paljud noored inimesed ei saa üldse endale lubadagi koolis käimist, peavad töötama. ja mõned peavad koolist välja langema, sest nad ei suuda äh, oma õppetasusid tasuda. sellel kongressil keskendusime kuuele teemale kõigepealt mobiilsus Euroopa tööturul, nimelt äh, ei ole piisavalt infot äh, nendele inimestele, kes tahavad välismaal töötada. ei ole piisavalt äh, infot ka selle kohta, et see on üldse võimalik. Äh, lisaks sellele keskendusime ettevõtete ja hariduse suhetele. ettevõtetel ei ole infot noorte inimeste kohta, keda äh, kaasata oma ettevõtetesse ja noortel inimestel pole järjekorda jälle omakorda ettevõtete kohta infosid, infot. ning siis äh, diplomite tunnustamine. mitte kõik äh, diplomid Euroopas ei ole sama kvaliteediga ettevõtlikkus noorte seas on samuti asi, millele tuleb keskenduda. peab olema meil rohkem noori inimesi, kes on valmis oma ettevõtte looma. ja ei ole ka piisavalt äh, suunaandjaid nendele noortele inimestele. piirideta õppevõimalused on problemaatilised, Erasmus on küll hea areng aga äh, ainult äh, kõrgelt kvalifitseeritud äh, tudengid osalevad selles projektis, teised mitte, nad ei taha osaleda nende programm, nendes programmides. lõpetuseks rääkisime praktikakohtadest, sest et praktikakohtadesse võib läheneda ühtel, ühtepidi invest-, kui investeeringusse tuleviku jaoks ja teisalt mõned ettevõtted kasutavad seda odava tööjõu võimalusena ära nii et need olid asjad, millest me siis rääkisime. esitasime siis äh, küsimused kõikidele osalejatele. kõigepealt mõtlesid nad ise nende küsimuste üle järele, siis olid äh, gruppides, kus räägiti sellest, siis kirjutasime üles äh, ja üles kõik selle, mis me arvasime ja lõpuks sai kokku resolutsioon mis võttis siis kokku kõikide seisukohad kõikide probleemide kohta. tegime seda rahvusvahelisel tasandil. rahvusvahelisi küsimusi oli palju, aga tegime ka tööd kohaliku tasandi kallal, nimelt esitasime ka konkreetseid piirkondi puudutavaid küsimusi sest asi ei ole oluline mitte ainult Euroopa tasandil, vaid ka kohalikul tasandil tegutsemisest on palju abi, kui sa koha peal hakkad millegagi pihta, võib seda laiendada mujale. üksikisikuna ei ole võimalik palju ära teha Euroopa tasandil, aga kohalikul tasandil küll. ja sellepärast me oleme üritanud ka Delftis niimoodi asjadele läheneda nii et kahe tuhande teise aasta novembris kutsusime siis kuuskümmend noort inimest ähm, meile külla erinevatest riikidest Äh, selles programmis osalema ja tegime siis kõike seda, millest äh, mu kolleeg just siin rääkis. üsna palju oli meil külaliskõnelejaid, näiteks Delfi linnast endast. lisaks sellele mm, mõttekojad äh, kaheksaliikmelistes gruppides. Neid mõttekodasid oli päevas kaks ja lõpuks panime kokku siis resolutsiooni nende asjade kohta, millest me rääkisime. ja nädala lõpuks siis äh, panime kokku ühe resolutsiooni, ja selle seda hääletamist, niisugust hääletamisele sarnast ähm, menetlust käsi, kasutasime nimelt, ähm, panime postrid seinale ülesse ja siis postit äh, Äh, lipikutega said siis äh, noored inimesed oma muudatusettepanekuid esitada. päev nägi välja nii, kõigepealt sõime hommikust, siis võtsime kokku eelmise päeva, siis järgnes mõttekoda ajurünnaku näol pärast seda panime kokku miniresolutsiooni selle esimese ajurünnaku kohta, siis sõime lõunat, siis ajurünnak number kaks ja kirjutasime jälle resolutsiooni ja päeva lõpus jagasime laiali kohalikud projektid päeva teema kohta ja siis oli meil õhtul ka tegevus ette nähtud. Need olid päris toredad. Äh, õhtuprogramm oli oluline selleks, et teineteist tundma õppida. oluline oli see, et äh, meie jaoks see, et see grupp tunneks ennast ühtsena. me lootsime, et niimoodi on inimesed avatumad ja et noortel inimestel on niimoodi äh, lihtsam rääkida asjadest, millest nad tahavad rääkida. lõpuks panime kokku resolutsiooni ja nüüd räägime siis sellest. kõigepealt praktikakohad Euroopa äh, lõikaks sellest palju kasu, sellepärast et äh, praktikakohtade läbi saavad noored inimesed äh, aimu töökeskkonnast ja mõnikord võta- mõn- ja üks hetk võtavad nad siis ise ju taoliste ettevõtete juhtimise üle ja saavad nendest tööandjad. ega kõik noored aga ei taha käia praktikal, aga erinevates ettevõtetes töötamise kogemust ei tohiks alahinnata, nii noored inimesed kui ka tööandjad peaksid äh, rohkem osalema nendes projektides, seda peaks stimuleerima, tuleb rõhutada nendele projektidele Euroopa hariduskavades. lisaks arvame me seda, et ka ettevõtlus noorte seas on oluline. tuleb toetada investeeringuid noorte ettevõtetesse, see annaks positiivse mõju äh, tööpuuduse probleemi lahendamisele ja aitaks Euroopa Liidu majandust. meie peaksime toetama seda kolmel tasandil, kõigepealt võiks neid arenguid stimuleerida siis, kui Euroopa Liit toetas seda finantsvahenditega või mõne muu abi läbi teiseks me soovitame haridusreforme Euroopa koolides äh, selleks, et äh, anda rohkem võimalusi noortele inimestele saada koolitust äh, ja et süstida neisse eneseusku ettevõtte alustamiseks. ja kolmandaks, nii eksisteerivatele suurtele ettevõtetele on kasulik see, kui neil on noorte ettevõtetega head suhtekanalid paigas. edasi järgmine teema mobiilsus Euroopa tööturul. meie peame oluliseks seda, et infovoog äh, oleks äh, parem selle kohta, millised on võimalused Euroopas töötamiseks. noored inimesed ei tea, kui lihtne see tegelikult võib-olla on ja tuleks äh, samuti nende tõhusust, nende töö tõhusust tõsta noorte inimeste tõhusust, et nad saaksid äh, mujale kiiremini, lihtsamini minna tööle. nüüd äh, diplomite tunnustamine, me tahaksime erinevate kursuste, erinevate õppekavade vahel äh, vastavustabeleid, selleks, et inimesed saaksid vaadata, millisel tasemel nad erinevates ülikoolides on ja et seda taset oleks võimalik äh, ka omavahel võrrelda teiste diplomitega, et ka ettevõtjad teaksid, kui kaugele oma õpingutes tudeng on jõudnud. ja, ja eriti oluline oleks see eh, kraadijärgsetele õpingutele, et inimesed saaksid eh, ka, ka pärast ülikooli lõpetamist lisada kursuseid. ja nüüd ettevõtlus ja, ja õppemaailma ühendamine meie peame väga oluliseks, et tööandjad äh, saaksid äh, teisest vaatevinklist ka lisainfot, nii et see info oleks äh, kättesaadavam ja et haridussektori ja ettevõtlusmaailma vahel oleks siis paremini koostöös ujuv me ei ole plaane joonistanud mitte ainult Euroopa Liidu tasandilt, vaid ka keskendusime kohalikele projektidele. Delfis oli koos väga palju erinevate riikide esindajaid ja koostasime siis projekte, mis sobiksid nende linnadele. Delfi jaoks kujundasime välja kaks programmi, mis on mõlemad kogunenud, kujunenud väga edukaks. kõigepealt äh, Joe Delftis töötamine. tegemist on veebileheküljega, kus äh, noored inimesed saavad panna üles kuulutusi, äh, et otsivad tööd. ja niimoodi on võib-olla lihtsam neil tööd leida. ja lisaks sellele ka pop-up pood. selle mõte on selles, et noored, kes ei tea, kuidas pihta hakata töö otsimisega, kuidas kirjutada näiteks eluloo kirjeldust või kuidas tööd üldse otsida, siis nad seal läbi selle portaali vahenduse saavad ühenduse teiste noorte inimestega, kes aitavad neil oskusi siis lihvida ja neil muutub lihtsamaks töökoha saamine ja nii edasi. ja siin on pilt meie kongressil osalenutest viiskümmend viis noort inimest siin ja erinevatest linnadest olid kohal ka poliitiliste ringkondade esindajad. mööda on läinud kaks aastat, palju on ära tehtud, aga töö ei ole veel sugugi otsas, palju on veel teha ja võitleme edasi noorte seas valitseva tööpuuduse vastu, tahame anda noortele näo, fookuse ja tuleviku. suur tänu! aitäh, aitäh! kolmanda kohasaaja Kristjana Elevantia Hi, we are... tere, Kristjana ja Eva Küproselt. oleme mitteametliku juhtdünaamiks äh, töörühma osalised, osalesime Küproselt vabatahtlikena meie rühm pandi, siis loodi kahe tuhande üheteistkümnendal aastal pärast seda, kui meil oli olnud väga palju vahetusprogramme välismaal, siis me tahtsime tagasi tulla ja oma kogukonnas oma kogemusi jagada. meie projekt, äh, nimi oli Employment for you, tegemist oli noorte koolitusega, mille äh, üks osa oli siis, äh, mille osa, ta oli osana siis aktiivsete noorte programmist, seal oli üheksa liikmesriigi Küproselt, Eestist, Kreekalt, Itaaliast, Lätist, Poolast, Portugalist, Rumeeniast, Hispaaniast. kakskümmend kuus osalejat olid kaasatud sellesse projekti ning suurem osa nendest olid kas äh, noored, kes olid töötud või siis noored, kes otsisid tööd sel konkreetsel ajahetkel. see toimus Nikosias, see projekt, kolmeteistkümnendast kuni kahekümnenda aprillini kaks tuhat kolmteist Nikosias äh, viibimise ajal oli osalejatel võimalus äh, külastada meie arheoloogilisi mälestuspaiku äh, ähm, ning saada ka rohkem teada Küprose ajaloo kohta. projekti koh-, toimumispaigaks oli Nikosia noortemaja, mis on kapitali südames, kus asub siis noorte peakorter enne kui me koolituse juurde läksime, me näitasime osalitele, kuidas toimib praegusel hetkel Küprose e, tööjõuturg kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. aeg e, oli siis selline, mil enamuses liikmesriikides oli väga suur majanduskriis, nii et me siis näitasime, mis toimub siis noortega, kes lähevad koolist, kui nad lähevad kolledžisse või ülikooli ja kuidas nad siis saavad pärast seda tööle minna ja siis pärast pensionile. see on selline kõige lihtsam sirgjoonelisem tee. aga samas me näitasime neile ka, et kuidas selline sirgjooneline tee võib muutuda väga kõveraks. Nad saavad pärast keskkooli lõpetamist minna välismaale tööle, reisida seal, vahetada töökohti, siis lõpetada õpingud, minna tagasi kooli Nad võivad siis otsustada, et nad tahavad äh, midagi muud õppida, nad saavad osaleda vahetusprogrammides ning äh, lõpuks siis nagu viimane võimalus on siis äh, pensionile minek. koolituste käigus ähm, me nägime, kui eh, suured olid eh, need eh, töötuse määrad nendes üheksas liikmesriigis, kes osalesid programmis, näitasime, kuidas saab tööd otsida, kuidas siis parandada oma töölevõtmist, meie kvaliteetseid külge, millised on need innovatiivsed oskused, kuidas saab kasutada ära loovust ja praktikakohtasid samuti näitasime seda, milline on noorteorganisatsioonide, valitsuste, noortenõukogude ja tööandjate roll kõiges selles. ja samuti, millised on Euroopa Liidus tegutsemise võimalused, mida saab teha pärast kooli lõpetamist see on nüüd äh, selline moodus, mida meie näitasime noortele selle kohta, mis saab siis äh, juhtuda, et kui leiate ennast olevat äh, tee otsas, siis te leiate alati uusi võimalusi. noored võivad silmitsi seista de-, depressiooni ja pettumusega üks tegevustest oli EU Cafe ehk siis Euroopa Liidu kohvik, osalejad olid jagatud väiksemateks rühmadeks. Neil oli viis küsimust, millele nad pidid otsus, vastuse leidma, mis puudutas seda, et mida saavad äh, töötajad, tööandjad teha mm, olukorra paranemiseks, milline on valitsuse ja Euroopa Liidu äh, roll ning meil oli väga elav keskustelu erinevate rühmade vahel rühmad näitasid siis, milliste tulemusteni nemad olid jõudnud, nad tutvustasid neid tulemusi üksteisele. samuti oli meil töötuba Europassi osas, näidati samm-sammult, kuidas oma elulugu kirja panna samuti oli osalejatel võimalus tõhustatult tegevustes osaleda kuidas äh, näiteks korralikult käed pigistada, suruda siis ähm, tervitades. samuti teisi väga huvitavaid äh, asju sai seal õppida, mida saab ainult üksteiselt äh, kogemusi vahetades teada samuti oli meil erinevaid esitlusi, EU Careers poolt ähm, räägiti siis sellest, millised on need võimalused Euroopa Liidus töötada, näidati sammhaaval, kuidas äh, Euroopa Liidus äh, töökohta otsida ja kuidas seda taotleda järgmine töötuba toimus noortega, äh, selle äh, töötoa nimi oli Inspire and Lead Project, see oli väga huvitav töötuba, sest koolituste käigus me nägime seda, et osalejad tahavad ise tööd teha, nad ei taha, et neile lihtsalt loengut äh, peetakse see töötuba oli kõige edukam, sest noortel oli võimalus rahvusvahelistes rühmades töötada ja ehitada välja või koostada oma projektid, mida saaks oma liikmesriigis äh, hakata rakendama. väga paljud osalejad ütlesid, et äh, nad kasutasid ka päriselt äh, neid projekte, mis nad olid koolituse käigus välja töötanud. nii et nad läksid erinevate vabaühenduste või meie organisatsioonile sarnavate organisatsioonide juurde ja tutvustasid seda projekti, mis nad olid meie koolituse käigus välja töötanud. üks esitlus oli, puudutas ka Euroopa Komisjoni Küproses, seal räägiti, kuidas kõik toimib, kuidas on suht-, millised on suhted Euroopa Parlamendiga. noortel osalejatel ei olnud eriti aimu selle kohta, kuidas asjad toimivad. nüüd oli neil võimalus ise kõik avastada ja omavahel aktiivselt seda asja arutada siin on üks ametnik, te näete, kes räägib siin sellest, millised on äh, tööjõuturul to-, to-, mis on to-, mis tähendab, mis toimub parasjagu tööjõuturul ja millised on need äh, finantskriisiga toimunud ähm, näitajad. järgmine esitlus toimus äh, Küprose ametiasutuste poolt, kes tegelesid inimressursside koolitustega, räägiti sellest, millised on selle asutuse probleemid samuti ka töökoha otsimine väga keerukal tööjõuturul, räägiti sellest, millised on need raskused, millega seisavad silmitsi noored tööjõuturul uusi, oma töökohta otsades ja millised on need võimalused, mida nad saavad ise ära teha selleks, et töökohta leida. meil oli ka esitlus äh, aktiivsete noorte programmi kohta. põhi tegevus oli jaotatud mitmeks eri osaks. meil oli Küproselt äh, tulnud tütarlaps, kes rääkis oma äh, kogemusest äh, ja sellest, kuidas ta sai kasu Euroopas kuus kuud viibimisest ja milliseid oskusi ta selle välismaal viibimise äh, käigus sai, kui ta siis pärast tuli tagasi Küprosele ja neid kogumisi ära kasutas. järgmine esitlus puudutas seda, kuidas oma vabaühendust luua. see oli osalejatel väga kasulik esitlus, sest väga mitmed nendest olid pärit mitteametlikest ähm, äh, gruppidest ja nad tahtsid siis teada, mida siis tähendab see, kui nad ise endale vabaühenduse loovad. meil oli ka mitmeid kultuurilisi kohtumisi, kus äh, osalejad saavad, said näidata, millised on nende traditsioonid ja kogemused see oli suurepärane moodus, kuidas õhtut lõpetada pärast äh, päev kestnud äh, töötubasid, igal liikmesriigil oli võimalik siis igal õhtul tutvustada oma koduriiki ja traditsioone. samuti äh, käisime me Limassoolis, te näete siin seda väljasõitu, osalejad käisid ka Limassooli lossis ja neil oli, nad veetsid suurepärased äh, tööd, neil olid suurepärased kogemused seal ja see oli väga kasulik, nii et nad ähm, said siis teada selle kohta, mis Küprosel toimub, milline on Küprose kultuur. Küprosele minek on üsna keerukas ja kallis ja meie üritasime näidata neile, milline Küpros siis on ja vähemalt siis Limassooli rääkisime ka tulevikuplaanidest, tahtsime oma mitteametliku töörühmaga edasi tööd teha, tahame seda edasi arendada, me oleme ise ka õpetajad, me tahaksime näha, et meie mitteametlik äh, rühm areneks edasi, nii et me saaksime äh, nii välismaalt tulnud noortele kui ka meie koduriigi noortele näidata, millised on lahendused, mille poole peaks püüdlema. me tahaksime, et noored rohkem osaleksid äh, nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt, tahaksime, et nad motiveeriksid kuulaksid teisi noori, nad räägiksid oma kogemusest, kõik see peaks põhinema loovusel ja peaks tugevdama nende oskusi. lõpetuseks tahaksin ütelda, et meie õpetajatena näeme, et tööpuudus ja ka teistel probleemide juured asuvad ka hariduse puudumises. noortel ei ole Äh, haridust, äh, siis neil ei anna nad äh, ka endale tööd, ähm, kui neid ei inspireerita õppima, siis nad pärast keskkooli lõpetamist ei tea, kuhu edasi minna ja kui nad on ka näiteks ülikooli diplomi saanud kätte, siis nad ei tea, mis sellega edasi teha, me peame andma noortele rohkem loovust juurde loovust ähm, ilmneb äh, väljaspool klassiruumi, aga klassiruumis äh, tegelikult ei innustata noori loovust väljendama, sest õpetajad peavad äh, konkreetset õppekava järgima, aga see peaks muutuma, aitäh. aitäh, aitäh nende väga huvitavate esitluste eest nüüd on sõna kolleegidel küsimuste esitamiseks või kommentaaride jaoks, et saate siis projekti osalejatele esitada küsimusi, palun. Eh, äh, proua Kammervert, palun. Äh, aitäh. ma tahaksin ennekõike äh, tänada kõiki noori, kes siia tulid, õnnitlen teid, need kolm võitjameeskonda on teinud suurepärast tööd, mina olen juba viis aastat äh, siin äh, parlamendis töötanud ja olen olnud ka Saksa delegatsiooni juht äh, Karl Suure auhinna väljaandamisžüriis ja igal aastal ma olen näinud, et noortel on väga palju huvitavaid ideid ja nad on algatanud väga palju huvitavaid projekte, nagu sellised, nagu teie olete algatanud. ning tõepoolest, see on väga hea äh, näide noorte loovusest ja kui meil on sellised noored nagu teie, siis ei pea me äh, kartma tulevikku, me saame vaata tuleviku peale äh, julgul, julgusega. ja niimoodi on võimalik edasi minna, aga paraku ei ole ju alati nii, kõik noored ei ole sellised nagu teie. võib-olla teie olete erand reeglist mul on üks küsimus. esimene meeskond reisis väga-väga palju ja ka teised meeskonnad öö, äh, omasid Euroopa Liidu noortega väga palju kontakte ma tahaksin teada, kas äh, kõigil noortel on samasugused probleemid või erinevad need äh, liikmesriigiti kas saab rääkida ka mingitest erisustest ähm, noorte vahel, räägin siin eriti just nendest äh, liikmesriikidest, kus majanduskriis on kõige äh, raskemalt ähm, äh, mõjunud. kas te olete optimistlikud või ütlete et äh, vaatamata sellele, mis me oleme näinud, tahame me olla optimistlikud ja tahame vaadata tulevikule või te näete, et noored on käega löönud ja natukene loobumisvõidu juba andnud? kas on tunda depressiooni, millised on teie kogemused selles osas? kas need projektid on äh, mingil moel kuidagi kaasa aidanud selleks, et noori mõjutada neid äh, Eh, stimuleerida, nii et nad ise hakkaksid tegelema oma tulevikuga, et nad hakkaksid oma tuleviku peremeesteks ja hakkaksid otsustama ära mm, siis seda, mis nendega tulevikus toimuma hakkab ja ma tahaksin teada, kas teie projektid on andnud noortele võimaluse ütelda, et on vajalik tulevikku vaadata, et kas noored on hakanud siis tahtma rohkem ise tegutsema. ma tänan teid südamest, sest need projektid, mida te siin tutvustasite, ei ole lihtsalt äh, üks äh, paljude hulgast, need projektid on äärmiselt olulised ja loodan, et te lähete nende, selle tööga edasi. aitäh! meil on natukene ajast nüüd vajaka. mul on siin neli liiget, kes on äh, tahtnud küsimust esitada. kas ma saan nüüd kõnelejate nimekirja kinni panna? nii et pärast härra Grammatikakist on nimekiri kinni. proua Verhaien, palun. aitäh, ka mina tahaksin tänada meie külalisi ja neid õnnitleda, ma mõistan, mõtlen tegemist on olnud väga hea tulemusega, siin on olnud väga palju häid projekte, mis on esitatud Karl Suure auhinna saamiseks, mida me siin žüriis oleme väga hoolikalt analüüsinud. mina samuti osalesin siis liigi, riigi delegatsiooni esindajana selle žürii tegevuses ja ma olen mõnega teie hulgast ka isiklikult tutvunud ja ma olen näinud, et et äh, nendest projektidest on väga palju kasu saanud ja mul on väga hea meel, et te olete siia tulnud ja neid projekte tutvustanud. minu arvates on väga oluline see, et ähm, noored saaksid siiski äh, muuta oma tulevikku, nad peaksid tegelema äh, saama kokku no teiste noortega, sõpradega, nad peaksid ähm, arutama oma probleemide üle ja siis panema need mõtted paberile, nad ei tohi lihtsalt ütelda, et ega meist midagi ei sõltu, niikuinii teeb keegi teine kõik otsused ära, ei, nad peavad ise oma projekte läbi viima, nad peavad äh, arutelusid läbi viima. mul on väga hea meel äh, täna teid äh, siin rääkimas äh, kuulda ja mul on väga hea meel kuulda, millised, seda, millised on teie mõtted, aga milline see on nende projektide jätkusuutlikud aspektid ja kuidas veenda rohkem noori osalema debattides? kas nende poolt on tulnud ka konkreetseid soovitusi meie suunas, mida meie saame poliitikutena Euroopas ära teha? mida saab parandada selleks, et rohkem läheneda noortele ja kuidas saab anda noortele rohkem sid-, seost äh, Euroopas toimuvaga? teinekord jääb mulje ning väga suur osa nendest külastajatest, kes Euroopa Liidus käivad, on noorte äh, grupid ja ma olen pannud tähele, et äh, kõik sõltub väga suures osas õpetajast, äh, kas ta tegeleb Euroopa Liidu temaatikaga või mitte, aga teisest küljest äh, sõltub kõik väga palju õpilastest endist, nad peavad olema huvitatud sellest, mis maailmas toimub ja nad peavad saama võimaluse seda oma klassikaaslastega arutada, siis arutada nende probleemide üle, mis neile olulised on ja kuidas siis äh, lähendada noori Euroopaga, see on väga oluline küsimus. väga sageli on rah-, väga raske siis veenda nende projektide kaudu noori Teil on olnud ähm, kontaktid noortega projektide raamis, aga need on noored, kes on juba ette valmis Euroopa projektides osalema, nad on olnud sellised avatumad Euroopa suhtes, aga teie arvates, kuidas paremini läheneda noortele, sest siiamaani ei ole noortel eriti oluline olnud Euroopas toimuv, kuidas neile tutvustada Euroopa ideaali? aitäh! proua Ward, palun suur tänu nende ettekannete eest. mina olen nende programmidega tegelenud kogu elu, innustanud noori, et nad jagaksid oma kogemusi piirideüleselt, seega ma olen natukene teie tööga tuttav, aga teie projektid olid väga ambitsioonikad ja seda tuleb ainult tunnustada. ja mulle väga meeldis see Küprose äh, rühma puhul see loovuse aspekti väljatoomine, väga keeruline on seda range õppekava puhul näha. oluline on, et te kasvaksite, oleksite edukad, maailm on täis väljakutseid, aga ma tahtsin Taani rühmalt küsida, milliseid kolme riiki te ei külastanud, sest te ütlesite, külastasite kahtekümmet nelja riiki, ma eeldan, et see oli enne Horvaatia liitumist. seega, mis, milliseid riike te ei külastanud? mina esindan Suurbritanniat, inglise keel on minu emakeel ja ma üllatusin sellest, kui te ütlesite, et inglise keel oli viis, kuidas piire ületada. ja kui valitseb selline väga suur euroskeptitsism ja rahulolematus meie riigis, siis kui inimesed räägivad sellest, et äh, tahetakse Euroopa Liidust lahkuda, mina loodan, et see loomulikult nii ei lähe, et see suhtumine möödub, aga huvitav on näha, et äh, inglise keel on taoliste programm, programmide raames nii oluline ja ma tahaksin teada, kuidas seda veelgi siduda ka Briti noortega, et teie tööd ja avastusi ka nendega jagada. ma tahtsin teada, kas teil on mingi Facebooki või Twitteri konto sest eh, kui me räägime nendest teemadest, eh, siis ma leian, et ka siia dokumendile oleks hea need ikoonid lisada, et see oleks kuidagi rohkem eluga seotud, aitäh. suur tänu ja meeskondadel on nüüd lõpus eh, kaks minutit aega vastata, aga nüüd proua Šoidra, palun. Ähm, merci, cher äh, Jean. suur tänu, kallid sõbrad ma räägin prantsuse keeles. võib-olla saate minu prantsuse keelest paremini aru, aru kui tšehhi keelest, tšehhi keel on minu emakeel. ma olin žürii liige ja osalesin ka noorte Euroopa Parlamendi üritusel mis äh, toimub, toi-, tegutseb üsna sarnaselt teie tegevusele. ma kinnitan teile, et teie kogemused, teie järeldused on väga huvitavad minu jaoks. väga oluline on Euroopa Parlamendi liikmetele teie kogemusi, kogemustest kuulda oluline on minu jaoks teid ära kuulata, teada, millised on teie mõtted ja ettepanekud. ma kutsuksin teid külla, kui teie projekt jätkub, kui te veel ei ole seal käinud, siis tulge Tšehhi Vabariigi külla ja Küprose kolleegidele ma ütleksin, et Tšehhi Vabariigil läks väga hästi haridusreform, mis võib olla ka teie jaoks motiveerivaks. kutsun teid külla, võime teid aidata. Need võivad olla teile huvitavad asjad palun ärge kalduge teelt kõrvale, ärge andke alla, jätkake, suur tänu. Thank you and Mr Louis. suur tänu, härra Louis, palun. Thank you, chairman, thank you. aitäh ja suur tänu nende ettekannete eest. mulle avaldas, avaldasid väga muljet Küprose ja Hollandi ettekanded, et keskenduti just kohalikele tegevustele, kohalike omavalitsuste tasandile, on näha, et see rohujuure tasand on väga praktiline viis probleemide lahendamiseks. Küpros rühm rääkis sellest, et ei teata, kuidas Euroopa Komisjonis asjad käivad, no mul on täpselt sama probleem. aga ma ütleksin, et eh, mulle pakkus huvi äh, ka mõned Taani rühma märkused, ma loodan, et ma kuulsin valesti, aga te räägite hargmaissete ettevõtete demokraatlikust kontrollist või ülevõtmiseks, sest mulle jäi tegelikult natukene mulje, et soovite liikuda Euroopa suunas, mida ei ole juba kakskümmend viis aastat, aga suur tänu, mind väga huvit-, pakkusid huvi need ettevõtlikkuse aspektid ja koostöös kohaliku tasandiga on see kõik väga tõhus. nüüd härra Fregini küsimused ja kolleegi küsimused seal presiidiumi laua taga. väga palju viidati muudatustele, mis kõik peaks muutuma, aga konkreetsemalt, mis muudatusest käib jutt, aitäh? The... suur tänu ja viimane kõneleja on härra Grammatikakis. ma teen väga lühidalt. enne kui minust sai parlamendi liige, olin ma ülikooli professor ja ma tahaksin väga, et need noored oleksid olnud minu tudengid, sellepärast et nad olid väga innustavad, nad töötasid kõvasti, ma kujutan ette, milliseid raskusi nad pidid ületama. ja mina annaksin neile kohe kraadi kätte. aga kuna saatuse sunnil olen ma nüüd Euroopa Parlamendi liige, siis äh, ma ei tahaks, et nad oleksid minu õpilased, sest ma ei oska neile tegelikult enam midagi vastata. no, no Küprose noored äh, kogevad äh, võõrvägede okupatsiooni, kõik noored kardavad oma tuleviku pärast, nad on mures, üritavad ellu jääda, mitte ainult finants, rahalises mõttes, vaid ka psühholoogiliselt. ainuke asi, mida ma saaksin kõikidele Euroopa noortele täna öelda, kõikide meie nimel, ma usun, vanemate inimestena, me peame nende ees vabandama, aitäh! Now... suur tänu ja nüüd äh, tõepoolest ainult äh, kaks minutit on teil vastamiseks, nii et kõigepealt äh, palun, esimene rühm. küsimusi oli palju ja suur tänu nende küsimuste eest. ma arvan, et see arutelu hargmaistest ettevõtetest ja Nõukogude kommunismist, ma arvan, et see on natukene pikem arutelu, ma võin lubada, et ma ei ole Nõukogude Liidu poolt, aga siis eh, tekkis, jõudsime teatud paradoksini, kui me räägime motivatsioonist muutusi luua, vähemalt Lõuna-Euroopa progressiivsed noored, need probleemid, millega nemad silmitsi seisavad, seal on, ollakse väga innukad, soovitakse osaleda, aga sellist aktiivsust meil ei ole Skandinaavias. meil on võimalus midagi ise luua oma elude kestel, me oleme rikkad, aga meil on selline ärevus, eksistentsiaalsed küsimused motivatsioon ei ole sama ja see on tõepoolest väga paradoksaalne, sest me näeme, et Lõuna-Euroopas ei ole neid samu võimalusi kui Põhja-Euroopas, nii et võib-olla nad saaksid aidata meid meie masendusega, meie saaksime aidata neid korruptsioonivastases võitluses. ja siis me käsitlesime seda aktiiv, aktiivsuse ja kliendisuhete või soodustamise teemat ma, mul jääb üle ainult nõustuda, et me peaksime kõik olema aktiivsed. ma ei taha öelda, et me peaksime kõik olema passiivsed ja sõltuma ainult riigist või Euroopa Liidust, et meie eest hoolitsetaks, ise peame olema kaasatud. ja siis on küsimus ka sellest, et parlamenti tulevad passiivsed noored või kuhu iganes. jah on vaja, et toimuks selline euroopalik sotsialiseerumine. ma ei heita äh, kõrvale täielikult rahvuslikku identiteeti, aga mul on ainult olnud kolmkümmend tundi õpet Euroopa Liidu teemadel, kuidas ma siis üldse suudan valida Euroopa valimistel, seega jah, peab olema suurem huvi Euroopa teemade vaht-, vastu igadel, kõikidel tasanditel, et oleks selline suurem sotsialiseeritus. meie retk on olnud suurepärane. me oleme õppinud Euroopa kohta väga palju, aga me ei saa võib-olla kõiki noori taolistele matkadele saata. aga me saaksime teha midagi konkreetset, näiteks vaadata haridusprogramme, õppekavasid kas äh, nende raames saaks Euroopa teemasid paremini käsitleda ja et õpetajad ja ministrid otsustaksid selle üle, aga see vajadus on täiesti olemas. jah, kui meie kaks läheme kooli ja räägime noortele eurooplastele oma uurimuse retkest, nendest kriisidest Euroopas, me anname näo Euroopa noortele, me, meil on äh, lindistused, videoklipid, fotod. me käsitleme Euroopat uuel viisil ja noored on paremini kaasatud. ma ei tea, kas see toimiks igas Euroopa riigis, aga me kuuleme ka pärast õpetajate tagasisidest, et see on väga hea viis, kuidas loenguid Euroopa teemadel alustada, kui me räägime oma retkest, sest siis on neil selline isiklik äh, viis, kuidas äh, teemadega süvitsi minna, neil on konkreetsed näited tegelikest eurooplastest ja see on osa sellest Euroopa kultuurist, Euroopa identiteedist, mis meil noortena on jäänud vajaka. see muudab kõik selle isiklikumaks me rääkisime Euroopa sugupõlvest, mitte erinevatest äh, generatsioonidest äh, erinevates riikides. kümme minutit, kümme sekundit veel. ja kümme sekundit, me küsit-, külastasime kahtekümmet nelja riiki, üheksateist, me ei käinud Soomes, Luksemburgis, Eestis, Lätis, Leedus, Maltas, Küprosel äh, meil on siin ka flaierid, suur tänu selle kutse eest, Ühendkuningriiki meeleldi külastame ja palun äh, kutsuge meid igale poole, aitäh! suur tänu ja nüüd tõepoolest kaks minutit. kõigepealt aitäh küsimuste ja lahkete sõnade eest. ma leian, et äh, erinevates riikides on erinevad perspektiivid mõned noored kardavad tuleviku pärast. kongressi käigus mina rääkisin ühe Poola tüdrukuga ja tema ütles, et tema linnas no politsei peksis noori, sest nad avaldasid meelt töötuse vastu, kuna nad ei suutnud töökohti leida. ja ma arvan, et noored peaksid muretsema nende teemade pärast. on oluline, et noored mõistaksid, et neil on oma hääl, neil on võimalik oma arvamust avaldada, kui nad seda soovivad, aga paljud noored ei tea, kuidas seda saavutada. ja paljud projektid, mida Euroopa Liit korraldab, on heade kavatsustega, aga paljud ei noored ei tea, et sellised projektid on üldse olemas, nad ei tea, kuidas osaleda ja keegi küsis, kas me tahtsime mingeid lahendusi välja pakkuda. me leiame, et Euroopa Liit peaks pakkuma vahetusprogramme kõikidele riikidele, ka vähem haritud noortele, sellepärast et kõrgharitud noored saavad minna välismaale, osaleda vahetusprogrammides, aga vähem haritud noored, neile selliseid võimalusi ei ole ja ka neile on taolisi võimalusi vaja, sest see on äärmiselt oluline. oluline on, et noored oleksid teadlikud, et Euroopa Liit on tõepoolest üks liit. ja kui minnakse välismaale ülikooli või töökohta otsima või osaletakse teistes programmides, lisaks me leiame, et ei ole piisavalt äh, suuniseid. inimesed ka oma riigis ei tea, mida see euroopalikkus täpselt tähendab ja me leiame, et see on muutuste jaoks äärmiselt oluline, aitäh. Thank you and the... Uh, Suu, suur tänu ja nüüd palun Küpros. üks meie aktiivsemaid liikmeid on üks noor poiss, kes nägi meid tänavat jalutamas, nägi, et me rääkisime inglise keeles ja ta tuli meiega suhtlema ja kui selgus, et ka tema ise saab osaleda, siis ta oli nii innustunud ja nüüd ta on osalenud mitmetes vahetustes nii Küprosel kui välismaal, seega noored peavad teadma, mida nad saavad teha, nad peavad teadma, mis on need võimalused äh, osalemiseks kuidas taolistest programmidest osa võtta. ja te küsisite, kuidas me saame edendada Euroopat, liikuvus loeb meie arvates, me ei saa õpetada, mis on Euroopa, vaid noored peavad seda ise kogema. klassiruumis olemine, nagu me ütlesime, loomulikult see on oluline, me väga usume haridusse, õpetajad ei peaks ainult lähtuma õpikust, see on igav nad on passiivsed osapooled, kuidas nad saavad õppida Euroopa kohta, kui nad ei lähe ise tänavatele ja ei näe, mida Euroopa nende jaoks tähendab, nad peavad käima Euroopa linnades, nad ei peaks jääma ainult klassiruumi. on oluline, et äh, Erasmus plussi raames on hariduseelarve suurenenud ja selliseid pro programme on rohkem vaja, loodetavasti saame ise seda pakkuda lähiaastatel õpetajatena. me tahame haridust soodustada, me tahame hariduses muudatusi näha ja härra Ramatika-, Ramatikakis, meie jaoks oli äärmiselt oluline, kui me seda projekti välja töötasime, meil olid ka endal teatud raskused, millega me silmitsi seisime, me saime ka ise nendest projektidest väga palju abi, kui me neid koostasime, siis me teadsime täpselt, mida ka teised tundsid, sest me olime kõik ühes paadis. aitäh! For... suur tänu nende kenade vastuste ja ettekannete eest ja nüüd äh, tahaksin öelda, et te võite meiega edasi jääda, et kuulata komisjoni ettekannet Erasmus plussi kohta, sest see on meie järgmine päevakorrapunkt. Erasmus pluss uus raamprogramm hariduse, koolituse ja noorte toetamise eest koostöös loov Euroopaga on Erasmus pluss üks suuremaid saavutusi eelmisest seadusloomeprogrammist meie komisjoni jaoks. see võeti vastu kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpus ja Erasmus pluss kestab seitse aastat, aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja nüüd oleme jõudnud esimese rakendamisaasta lõppu. praegu on hea aeg vaadata, mis on toimunud ja nagu me kuulsime natukene ärevaid uudiseid selle kohta, kuidas Erasmus pluss edasi läheb, mis on need raskused, millega on silmitsi seistud. seetõttu oleme kutsunud siia härra Nooti, nii et see hariduse ja kultuuri peadirektoraadist, et ta räägiks meile äh, kuidas on Erasmus plussi rakendamine kulgenud, eelkõige kui me vaatame neid eelarvepiiranguid, mis on nende mõju ja nüüd palun härra Nuts. Uh... suur tänu nagu te ütlesite, annan ma teile lühikese ülevaate selle tänase teema kohta. kõigepealt uh, räägin täpsemalt, mis see programm on, nagu ma aru saan, paljud komisjoni liikmed ei tea väga hästi, millest see programm räägib. nii et tutvustan seda lühidalt ja siis räägime natukene sellest, et eh, mismoodi seda programmi rakendatakse ja mis on esimene aasta meile õpetanud. väga oluline selle uue programmi puhul on see ja räägime siis Erasmus plussist et me üritame integreerida seitse varasemat programmi, elukestev õpe, Erasmus Mundus, Tempus ja nii edasi, mõned väiksemad programmid sinna juurde ja, ja panna nad siis kokku ühte integreeritud programmi ja keskendume kolmele võtmeteljele. üks äh, telg on loomulikult mobiilsus, see on väga selgelt esile toodud, aga teised elemendid on koostööprojektid ja toetus äh, poliitika reformidele. me tahtsime selle uue programmiga saavutada kõigepealt seda, et äh, tahtsime seda, et sellel programmil oleks suurem mõju võrreldes varasemaga ja sellepärast äh, oleme me vähendanud tegevuste hulka selleks, et vältida seda, et raha lihtsalt äh, pumbatakse ja pumbatakse, aga mõju ei ole ja oleme keskendunud suurematele tegevustele ja rohkem küsinud, et mida täpselt tehakse ja vähem küsimusi selle kohta, et äh, millisest sektorist on abisaajad pärit või, või mis nad teevad. me üritasime omavahel paremini seostada selle programmiga meie äh, poliitiliste eesmärkidega, mis on Euroopas seatud, haridussüsteemide kaasajastamine sealhulgas ja loomulikult tahtsime tagada ka selle, et äh, see, mida see programm saavutab, et seda kasutatakse ka paremini ära. Need on need mõningad põhimõtted, mis olid meie juhtmotiivideks kui me vaatame seda esimest võtmetegevust, äh, nii nagu me neid nimetame, ehk siis mobiilsust, see slaid näitab täpsemalt äh, seda, et milliseid tegevusi me siis toetame mobiilsuse all äh, üksikõppuritele, toetame me siis kõrghariduses, kutsehariduses ja noorsooprogrammides neid, personalis anname toetust kõikides viies sekt-, kõigis viies sektoris kõrgharidus, kutseharidus, äh, äh, täiskasvanute õpe, koolid ja noorsoo. oluline siinkohal on see, et mobiilsus tuleb integreerida niinimetatud institutsionaalsesse lähenemisesse. ei ole tegemist äh, üksikõppuritega, kes siis saavad taotleda mm, toetust mobiilsuse all, vaid läbi oma õpiasutuste ja teiste institutsioonide ja veel üks oluline punkt äh, on ühtsed magistriõppekavad. see on juba Erasmus Munduse all meile tuttav äh, äh, meede, see tähendab siis koostööd ülikoolide vahel, kus luuakse siis ühtsed õppekavad ülikoolide vahel ja tudengitel on võimalus siis osaleda õppetöös ja öö, laenud tudengitele, see ei ole mitte meie eelarvest tulevad laenurahad, vaid me juurutame öö, tagatiste süsteemi, millega toetakse siis öö, õppelaenu võtmist piirilisel tasandil magistriõppes. teine võtmetegevus on koostöö innovatsiooni nimel, see on projektipõhisem lähenemine, eesmärgiks öö, on äh, mõjutada neid institutsioone, kes osalevad, aga ka omada natukene laiemat mõju üldiselt haridussüsteemile. meil on kaks töö, tüüpi partnerlust siin, kõigepealt strateegilised partnerlused, mille, kus tegutsevad siis äh, siseriiklikud ametid, piiriüleselt eesmärgiks on siis üht või teist asja muuta, nii osalejate jaoks kui ka potentsiaalselt laiemalt haridussüsteemis ja siis on meil mõned ähm, nii-öelda spetsiifilisemad ähm, tegevused, kõigepealt äh, teadmusliit, liidud ja siis sektoriliidud, kus keskendutakse äh, siis haridusasutuste seostele äriringkondadega, näiteks sektoripõhiste äh, Äh, oskuste äh, allianss siis keskendub just nimelt sellele, et milliseid oskuseid on vaja ettevõtjatel täna, need on suuremad projektid ja neid äh, haldab siis meie täitev amet kuidas see asi näeb välja tegelikkuses? väga palju räägitakse muidugi eelarvest ja see oli väga-väga suur äh, muutus selle uue programmiga. tänu teie toetusele õnnestus meil eelarvet tõsta äh, suisa nelikümmend protsenti võrreldes eelmise äh, programmi perioodiga, eelarveperioodiga, nii et siin on välja toodud siis seitsmeaastane, seitsme aasta peale antud summa, see tuleb rubriigist üks A eelarve kasvu osast ja siis äh, üks koma kuuskümmend seitse miljardit eurot tuleb välisinstrumentidest, nagu näiteks laienemisvahend või naabruspoliitika vahend. siin on ära toodud ka üks väga lihtne graafik, kus on näidatud siis ära, äh, kuidas see summa jaguneb aastate peale tõsiasi, et meil on nüüd nelikümmend protsenti rohkem raha sellel perioodil kui eelmisel perioodil, tähendab seda, et äh, aastal kaks tuhat kakskümmend on meil kaks korda nii palju vahendeid, kui meil on täna. nii et aastaks kaks tuhat kakskümmend peaks me olema kusagil kolme miljardi peal ja praegu on meil kuskil poolteist miljardit, natuke rohkem, nii et oluline summa, aga mida see graafik ka näitab ja mille juurde tulen hiljem tagasi, on see, et äh, esialgu need on see eel eelarvesummad üsna stabiilsed. kaks tuhat neliteist ei ole äh, eelarve mõttes äh, rikkam aasta kui aastal kaks tuhat kolmteist või kaksteist. Äh, see kõver võtab suuna üles kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja siis see eelarve saab hoo sisse neljal viimasel aastal õiguslik alus Erasmus plussi puhul on spetsiifiline. asi on selles, et õiguslikus aluses on toodud ära terve rida protsente selle kohta, kuidas see eelarve peaks jagunema, see eh, kujunes välja aruteludel teie ja liikmesriikide vahel. siin on sektoripõhised protsendid, siis ka tegevustepõhised. see süsteem on suhteliselt keeruline näiteks äh, siin on kirjas et, et seitsekümmend seitse koma viis protsenti eelarvest on ette nähtud haridusele ja koolitusele, kümme protsenti noorsootegevustele ja siis äh, väiksemad protsendid teistele tegevustele ja lisaks äh, haridus- ja koolituse sektorile on ette nähtud, et miinimum kolmkümmend kolm koma kolm protsenti peab minema kõrgharidusse. see on üks kolmandik eelarvest, kogu eelarvest see ei ole mitte ainult äh, siis haridus- ja koolituse eelarvest. Need on parameetrid, äh, millega me peame arvestama, kui me seda programmi rakendama. sama puudutab äh, ka nende võtmetegevuste kohta, see on siis tabel siin vasakus nurgas, ähm, vähemalt kuuskümmend kolm protsenti peab minema esimese võtmetegevuse jaoks, kakskümmend kaheksa protsenti teise jaoks koostööprojektid olid need siis ja siis toetus Äh, ref-, poliitilistele reformidele äh, on nelikümmend kaks protsenti. siin on ähm, öeldud ka, et sektorite vahel on teatud paindlikkus viie protsendi ulatuses, võib iga äh, eraldatud summa osas liikumisi näha see raha puudutab siis seda seitsmeaastast perioodi, eh, need summad, need protsendisummad. noh, näiteks noorsookavade jaoks on siin ette nähtud kümme protsenti, me ütlesime, et meie eelarve on neliteist koma seitse miljardit, see tähendab seda, et üks koma nelikümmend seitse miljardit peaks minema noorsooprogrammidele pluss miinus viis protsenti, seda niimoodi ütleb siis see paindlikkuse meede. Teie jaoks on äärmiselt oluline eelarve arutelude juures kindlasti see, et Erasmus plussi eelarve on jaotatud nelja eelarverea vahele, esimene nendest kõige suurem haridus ja koolitus, siis on noorsoo, siis Jean Monnet ja spordi eelarverida. sport ja Jean Monnet eelarveread on mahult väiksemad sellega tuleb kindlasti arvestada, kui te tahate seda programmi mõjutada, siis need neli eelarverida peaksid olema teie fookuses, lisaks sellele veel on äh, neljanda rubriigi all äh, rahvusvahelise koostöö äh, eelarveread, naabrlus, laienemise eelarverida ja nii edasi. et need on need valdkonnad eelarves siis, mis neid huvitavad. nüüd halduse kohta osaliselt hallatakse seda programmi läbi siseriiklike ametite ja kakskümmend protsenti läbi äh, siis äh, kesktasandi ja CA läbi ja väga väikese osa teevad ära siis äh, teeb ära meie peadirektoraat. mis on veel olulisem, oluline on see, et me tõime sisse terve rida lihtsustusi, me tahtsime seda, et ühiku hinda annaks rohkem tulu, me kasutame ajaloolist infot äh, siis äh, ähm, ühiku maksumuse osas ja see vähendab ka vigu süsteemis nüüd äh, räägiksin natukene sellest, mida on see aasta meile esimene rakendamise aasta õpetanud. üsna palju tuli käivitada sellel esimesel aastal muidugi loomuli, loomulikult enamuselt, enamalt jaolt äh, teevad siseriiklikud ametid selle töö ära ja seega tuli need kõik täiesti ümber kujundada, kuuskümmend ametit osa olevates riikides, käisime kõikides asutustes ka ise ja kontrollisime, kas nad on äh, ilusti toimivad. Äh. loomulikult need äh, ametid ei ole päris uued, vaid baseeruvad nendel, mis olid juba varem. me oleme uued suunised välja andnud, reeglid, uue tarkvara, integreeritud tarkvara selle programmi jaoks ja rakendame ka äh, Ehm, eelmise eelarveperioodi allkäivitatud progra-, programmidega. see on viinud äh, sellel aastal teatud probleemidele, algu-, alu-, äh, algusprobleemidele, sellel aastal on rakendamine läinud äh, aeglasemalt kui eelmistel aastatel, mitte küll aeglasemalt kui eelmise eelarveperioodi esimesel aastal, aga aeglasemalt siiski kui teistel aastatel, mõned tähtajad öö, Äh, läksid rohkem sinna aasta lõppu, järgmisel aastal äh, aga peaks siis äh, eelmiste programmide poolt teada rütm taastuma. üks asi, millele kindlasti tuleb tähelepanu pöörata, on tavalise projekti suuruse inflatsioon strateegilise partnerluse võtmetegevuse all ja siin me näeme seda, et projektid muutuvad järjest suuremaks mis tähendab seda muidugi, et äh, me saame valida järjest vähem ja vähem projekte välja. nii et äh, sellepärast tuleb siin kindlasti tagada see, et need projekti suurused vastavad ka tegelikule vajadusele ja et need suurprojektid, kui need esitatakse, et nad on ka vajalikud ja seega me peame siseriiklike ametitega väga tihedat koostööd tegema. mõned asjad jäid äh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal käivitamata kõik, mis puudutab äh, rubriiki neli, asi on lihtsalt selles, et äh, selles osas ei olnud kokkulepet. Äh, enne selle, seda aastat see raha ei lähe kuhugi kao-, kaotsi, vaid kasutatakse seitsme aasta asemel kuue aasta peale ära. ja lisaks sellele ka õppelaenu projekt ei ole käivitunud, läbirääkimised praegu käivad ja esimesed äh, väljamaksed tehakse äh, küll veel sellel aastal, aga koha peal võib siis, läheb see asi käima tõsisemalt järgmisel aastal. ma tahaksin rõhutada seda, et äh, see ei tähenda seda, et me ei ole programmi täies mahus ära kasutanud või isegi eelarvet ära kasutanud. eelarve saab ära kasutatud ilma raskusteta. sellepärast, et äh, nagu siin slaidis on kir-, slaidil on kirjas, pole see eelarve sellel aastal palju suurem kui eelnevatel aastatel. liikmesriikides olid ootused suured, sektoris endas olid väga suured, sest me oleme kõik äh, vastu rinda öelnud, tagunud ja öelnud, et meie eelarve on nelikümmend protsenti suurem, aga mitte sellel aastal ja see on viinud teatud meeleäärmini, sest väga entusiastlikult suhtuti sellesse, aga tegelikult meil ei õnnestunud äh, palju rohkem projekte välja pakkuda. see on viinud äh, selleni, et teatud sektorites on äh, programm, projektide valikumäärad veel väga väikesed, aasta küll ei ole läbi veel, näiteks noorsooprogrammide puhul on tõesti see protsent väga väike, aga lootust on, et see tõuseb, sellepärast et pakkumiste teine voor praegu veel käib ja võtme Äh, tegevus number kaks koolide puhul on ka väga väike. aga areng on selge. Äh, valitud projektide protsent jah, ei ole väga suur, seda tuleb nentida, see on asi, millele tuleb Erasmus pluss tüüpi programmide puhul tähelepanu pöörata. jah Äh, see on suurepärane progre-, programm ja see on oluline, aga see on ka väga vajalik äh, programm ja on vaja tagada, et on kriitiline mass piisavalt suur, selleks et jõuaks nii paljude inimesteni meie haridussektoris oma programmiga kui võimalik. järgnevate aastate suurem eelarve aitab siin kindlasti kaasa, aga ei tohiks seda probleemi sugugi mitte unustada. ja viimane asi, millest ma tahtsin rääkida on ilmselt kõige olulisem, millega teiega, millest teiega rääkida. nimelt äh, makseeraldiste vähesus ei ole ilmselt teie jaoks üllatav nagu me ütlesime, kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend eelarveperiood siin ei ole piisavalt ette nähtud äh, makseeraldisi algusest peale juba. näitena tooksin siin ühe olulise näite ja kui te vaatate aastat kaks tuhat neliteist ja võrdlete seda eelmise aastaga kaks tuhat kolmteist äh, kulukohustuste osas, on meieni jõudnud üheksa protsenti lisa oleme saanud üheksa protsendi suurema eelarve kui eelmisel aastal, aga väljamaksete osas on arve kolmteist protsenti väiksem kui, kui eelmisel aastal, kolmteist protsenti. see tähendab seda, et meil ei ole piisavalt makseeraldisi võimaldatud selleks, et programm normaalselt saaks toimida, mis me oleme selle probleemi ületamiseks teinud. me oleme mõnede maksetega viivitanud me tegeleme ju eelfinantseerimissüsteemidega projektide puhul, me teeme eel äh, rahastamise alt äh, ülekanded, me oleme neid nüüd äh, tagasi hoidnud selleks, et kõigile saaks maksta, aga kõik saaks natukene vähem. see ei tähenda muidugi seda, et me lõppkokkuvõttes peame neile vähem maksma, vaid järgmistel aastatel rohkem välja maksma. ja isegi seda süsteemi kasutades on raha vajaka nagu te teate, me oleme palunud kaht, kakssada kaks äh, miljonit eurot lisamakseeraldistena teilt, äh, see on üks paranduseelarvetest, mis praegu on arutelul. ja esimesel detsembril täna on, äh, tulevad meilt viimased maksed, rohkem meil raha ei ole. järgmistel päevadel on rahakott tühi, läbi kui me seda kahtesadat kahte miljonit ei saa, me lootsime tegelikult, et see jõuab meieni juba kuskil praegu, siis see tähendab seda, et me ülejäänud aasta, järelejäänud aasta jooksul makseid teha ei saa, kas on kohapeal problemaatiline? ma ei tea. ma arvan, et sellepärast ei jää tudengitele maksmata, sest et me töötame siseriiklike ametitega koostöös, neil tava ta,, tavaliselt on mingisugune väike puhver äh, olemas selleks, et detsembrikuuga ka veel ots otsaga kokku tulla, aga see tähendab seda, et see raha tuleb järgmise aasta alguses väga kiiresti välja maksta. kui me seda kahtesadat kahte lisa ei saa, siis tuleb see välja maksta kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvest. nii et juba alustame kahe tuhande viieteistkümnendal aastal sellega, et kaevame auku. ja ainult suureneb see lõhe sellel aastal mul ei olnud piisavalt raha, ma lihtsalt ütlen, et meil ei ole järgmisel aastal selle pärast piisavalt raha. ja kui me nüüd kakssada miljonit äh, järgmises aastas üle kanname, siis see auk kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ainult äh, suureneb ja siis saab raha meil otsa kahe tuhande viieteistkümnenda aasta esimeseks detsembriks. noh, ega täpselt kuupäeva ei saa öelda, aga sügiseks kindlasti on siis raha otsas see oli väga oluline arvestades selle programmi äh, järjepidevust, jah, järgnevatel aastatel eelarve küll suureneb, aga me ei saa pidevalt äh, neid makseid kinni hoida ja, ja kanda neid järgnevatesse aastatesse. meil ei ole järgmiseks aastaks ka piisavalt ette nähtud eraldisi, võrreldes sellega, kui palju me oleme endale võtnud kohustusi. see on oluline asi me teame, et me võime mõelda teie toetusel, võime loota teie toetusele, et teie meid aitate, aga kokkulepet on vaja. nõukogu peab ka olema nõus. nii palju siis minu poolt ja vastan loomulikult hea meelega teie küsimustele ja selgitan, kui, kui seda on vaja. aitäh selle esitluse eest komisjon. nüüd annan sõna kolleegidele. härra Klaasas soovis esimesena sõna. umbes kakskümmend viis minutit kuulasin ma väga tähelepanelikult ühe väga ambitsioonika projekti tutvustamist. see on selline väga ambitsioonikas Erasmus programm, millel on väga palju plusspooli, ehkki siin on praegu maksete eraldisega väga suured probleemid. aga põhiprobleem on see, kui suures osas me otsustame ära Euroopa noorte tuleviku ilma noorte kaasamiseta. miks ei ole nemad kaasatud äh, siia debatti, kuigi me arutame ju nende tuleviku üle? reedel osalesin mina ühes äh, debatis. Äh, Luksemburgi Euroopa kool kutsus mind sinna. ja ma olin väga liigutatud. sest Kreekas, minu koduriigis, on mind samuti kutsutud üle neljasaja kooli ette esinema, alates lasteaedadest kuni ülikoolidena välja. ma ei pidanud neile kõnet, vaid ma avaldasin neile lugupidamist. ma palusin õpilastel arvamusi vahetada. Neilt esitati küsimusi, mina esitasin neile küsimusi. ja niimoodi me lõpuks suutsime dialoogi välja kujundada. selle ürituse juhataja, kes siis oli organiseerinud selle dialoogi, näitas välja, et tegemist oli tõelise demokraatia ilminguga. tegemist oli rahvusvahelise kooliga ja mina olin sinna kutsutud kui külaline. ning üks õpilastest oli selle sessiooni juhatajaks valitud teiste õpilaste poolt. tema siis juhtis seda dialoogi ja esitas siis esimese küsimuse, mina esitasin talle esimese küsimusi ja mina ütlesin talle, et noh, sind valiti nüüd etteotsa, kas sa hakkad nüüd olukorda kuidagi ära kasutama ja tema kõikide teiste ees ütles, et tema vastab küsimusele viimasena. see oli demokraatia õppetund. ja mul tekib küsimus, Erasmus programm? nii nagu see eelminegi arutelu, mida ma samuti väga tähelepanelikult kuulasin. kas see Erasmus programm on noorte jaoks mõeldud, vaid see, või siis selleks, et me surume oma arvamust noortele inimestele peale, see on minu küsimus. ainukene õigus, mis meil on, ei ole õigus, vaid see on kohustus oma arvamused ja teadmised ja, ja kogemused noortele edasi andma, aga see, siin tuleb siiski kontrollida olukorda ja noored ise peaksid osalema selles. kuidas nad selle kogemuse saavad? ma ei tea mulle tundub, et mina teinekord mulle tundub, et ma olen hääl kõrbes, aga võib-olla seekord keegi kuulab mind. vähemalt need noored Küprose tüdrukud, kes minu ees istuvad, paraku nad kreeka keelt ei rääkinud, rääkisid inglise keelt. ja kas meie esitasime neile selle nõudmise, surusime selle peale neile, et nad räägivad inglise keeles? kas neile öeldi, et on parem näid-, enda näitmis, näitamise nimel inglise keeles rääkida? kas me surusime selle mõtte neile pähe? miks me ei äh, stimuleerinud neid kuidagi oma emakeeles äh, äh, rääkima, aitäh? Thank you very much uh,, äh, Mrs Kammerwert proua Kammelberg, palun. Äh, aitäh, tänan komisjoni. ma pean möönma, et ma olen natukene vabustatud, mitte ainult nende arvnäitajate tõttu, mis ma siin nägin, aga selle tõttu, et mul on vahepeal tekkinud mulje, et viimaste aastate debatid siin komisjonis äh, on läinud kurtidele kõrvadele tuletan meelde, ja see on seotud ka resolutsiooniga, et siin komisjonis oleme me väga suure panuse osutanud või suure tähtsuse osutanud vanade programmide nimede alles äh, jätmisele, aga praegu ei tule siit midagi välja, tuleb, äh, tundub, et justkui äh, et äh, neid vanu programme pole üldsegi olnud. Leonardo da Vinci äh, stipendium ja aktiivsed noored, need on olulised nimed aga siin komisjon rääkis ainult kolmest põhitegevusest. ma olen üsna vihane, ma olen vapustatud, sest meie oleme siin parlamendis kõige selle nimel töötanud, et see saaks teoks saada ning samuti äh, ma pean mainima seda, et me peame uuesti äh, rääkima, et siin on makse, äh, kulukohustuste ja maksete vahel suur lõhe. Te ütlesite, et jah, siseriiklikud ametid saavad kõike ju hüvitada, sellepärast neil on natukene sellist reservpuhvrit alles jäänud, no ma ei tea nüüd, Saksa ameti puhul ma ei tea, kas see saab niimoodi olla, et nemad hakkavad oma reserve ära kasutama ja kui me seda teeme ja järgmisel aastal oleme jälle sama olukorra ees, juba enne, kui, kui asjad teoks saavad, me näeme, et kõik, kogu raha on juba enne septembrit ära kasutatud, siis isegi ei, ei saa ju siseriiklikud ametid seda lõhet kuidagi täita. nii et see üheksa protsenti suurenemist sel aastal, mis on tegelikult kolmteist protsenti vähem on selline arv näitaja, mis kõneleb iseenda eest ja saan lihtsalt ütelda, et see ei ole enam vastuvõetav. oleme saanud ametitelt, siseriiklikelt ametitelt juba esimesed reaktsioonid nende äh, arvnäitajate osas. Saksa ameti arvamus nimelt on see, et äh, võttes koolide äh, vahelisi programme siis selle tehnilise külje täitmise osas nende programmide puhul on äh, algatatud vähem äh, programme võrreldes eelmise aastaga et see ei räägi siin ainult mingite äh, infotehnoloogia vahenditest, vaid äh, siin on, siin on väga suured puudujäägid ja vajakajäämised, me peame väga kiiresti tegutsema, et sellised partnerlused ja koolidevahelised sõprussuhted oleksid edendatud väga laiaulatuslikult järgmistel aastatel, sest üks nendest meie programmi võtme tegevustest äh, on ju selline vahetusprogramm ja me ei saa lubada seda, et äh, nende programmide arv väheneks. et äh, see, see arv oleks väiksem kui eelnevatel aastatel. me tahame ka taotluse menetlust lihtsustada kandidatuuri esitamine on muutunud Komeeniuse äh, programmi äh, osas palju keerulisemaks ja seega on üsna raske ka toetusi saada, see olukord peab muutuma. me peame tagama seda, et järgmisel aastal oleks rohkem selliseid projekte, mis saaksid Komeeniuse programmi raames toetusi äh, vaatame, millised on need menetlused, kuidas see praktiliselt käib, see tuleb kõik üle vaadata siin on väga palju probleemi, mis ei äh, puudu ainult äh, raha sellist külge. Äh, proua Hainer, tahaksin rõhutada ühte asja, mida ütles eelkõneleja Petra, ma olen temaga täiesti nõus millised on need vastu võetud, kui see, see vast-, vastu võetud ja heaks kiidetud programmide arv, neid on aina, need on aina vähenenud ja see on vastuvõetamatu. ning koha peal on rakenduses näha veel neid esialgseid programmide nimesid ja ma tahaksin, et äh, komisjon kasutaks neid samu programme, ka programmide nimesid. Äh, see koolide vahetusprogramm, see on meie jaoks üks põhitegevusi oleme saanud äh, eelarve täitmise puhul seal osas sajaprotsendilise täitmise, aga teiste programmide juures on neid tagasilükkamisi või keeldumisi ka siin väga palju. ja tahaksin nüüd teada, milline on see ametlik menetlus, kui programmid ei vasta enam nõuetele ja nendele menetluskriteeriumitele ja teiseks, äh, siseriiklike ametite äh, tegutsemine. ma olen siin kuulnud väga palju erinevaid äh, Äh, kommentaare siseriiklike ametite poolt äh, sel, selle kohta, mis on probleemiks ja mis ei ole. Erasmus programmi, Erasmus pluss äh, programmi rakendamise puhul ma tahan teada, millised on need konkreetsed tühikud ja kuidas sellist erinevat rakendamist liikmesriigiti ära põhjendada. Te näitasite meile siin väga huvitavaid jooniseid kuidas on need äh, summade kasutamine mm, muutunud äh, ja milline on selline vahehindamine? me nägime, et alguses oli tõus väga madal, aga pärast hakkas kiiresti tõusma ja me peame kulude osas need puudujäägid kusagilt ähm, saama. kui siis äh, perioodi lõpuks tuleb see tõus läheb nii suureks, et me peame järsku tohutud summad leidma, see ei ole ju võimalik. liikmesriigid võivad siis ka kärpida siseriiklikult eelarvet ja seetõttu ei ole neil ka neil enam rahu, raha, mida maksta ja millised on need programmid, mis siis lõpuks ellu jäävad. samuti need taotlused mis äh, kiidetakse heaks, nagu näiteks koolidele mõeldud rahad, mis on konkreetselt paika pandud äh, konkreetsete programmide puhul, aga kui aasta lõpuks äh, piisavalt raha ei ole, siis on ju need õpilased, kes hakkavad kannatama, nad ei saa lihtsalt raha selleks, et minna kusagile välismaale õppima, nii et kas need puudujäägid on tulnud esile juba algusest peale või on see tekkinud alles hiljem ja siis lihtsustamine. mulle tundub, et äh, me oleme uue programmi perioodil läinud hoopis vastupidises suunas, kõik on muutunud keerulisemaks, ma tahaksin selle kohta rohkem infot saada ja siis veel üks oluline küsimus minu jaoks meil on siin komisjonis uus struktuur ning Erasmus äh, pluss äh, käib nüüd volinik Dysoni pädevuse alla Leonardo aga on äh, siis on, sest see on äh, väljaõppega seotud, aga teised programmid käivad kultuuri äh, valdkonna alla ja harituse, siis volinik Navratšis juhib neid küsimusi. kuidas me siis täitmise juures hakkame kõike kontrollima ja kuidas see jaotus täpsemalt toimub? kas on äh, siis mingi üksus, mida juhib kaks volinikku, kes hakkab siis kontrollima nende programmidega toimuvat, kuidas neid programme päev, päeva järel äh, konkreetselt äh, rakendada? proua Trüppel, palun. aitäh, siin on maksete osas nõukogu väga palju kritiseeritud, me näeme siin et, et kolmteist protsenti on sel aastal see rahastamine äh, vähenenud ja see on vastupidi sellele, mis meile poliitilisel tasandil lubati parlamendis, nõukogus ja komisjonis ja mõistagi ei ole see väga hea näide Euroopa tasandil ja seetõttu ma leian, et äärmiselt vajalik, et me annaksime endast maksimumi selleks, et selle kriitika nõukogu tasandil Äh, kuuldavale tuua, sest vastasel juhul ohustab see Euroopa Liidu institutsioonide usaldusväärsust. tahaksin rõhutada seda, mida eelkõnelejad juba ütlesid, nimelt need vanade programmide nimed, pealkirjad, see on väga oluline küsimus sest, ja me peame seda rõhutama, sest see mm, on oluline äh, programmi taotluse taotlejatele. miks taotlusjuhised ei ole kõikidesse ametlikesse keeltesse äh, veel tõlgitud, mis põhjus sellel on ja samuti veebileheküljel, miks on see uus veebilehekülg ainult inglisekeelne, see ei ole eriti kasutajasõbralik ja tahaksin teiega natukene äh, jagada neid kaebusi, mis on minuni jõudnud, on ülikoolid, ja asutustest taotluse taotlejad, kes on tüdinenud sellest süsteemist, sest nad, taotlemine on muutunud aina keerulisemaks ja tuleb aina äh, toetuda arvnäitajatele, see lükkab inimesi institutsioonidest aina rohkem eemale, inimesed ei taha enam neid taotlusi esitada ja minu seisukohast oli väga selge see, et teie tahate lihtsustada taotlemist, te tahate inimesi innustada kasutama neid ähm, uusi võimalusi, mis meil on Erasmus pluss äh, programmiga seoses ja me peame seda väga tõsiselt võtma ja peame lihtsustama menetlemist, sest vastasel juhul kihutab see inimesi hoopiski eemale, aitäh. aitäh, härra Morgano, palun. aitäh, aitäh selle esitluse eest ning kooskõlas eelkõnelejatega, kes said sõna enne mind, on mul kaks küsimust. Te näete, et see hinnang äh, eraldiste osas äh, on äh, näitab siis äh, kahekordistamist aastaks kaks tuhat kakskümmend ja see kaks tuhat kuusteist eelarve no ma ei tea, kas siia tuleb mingeid üllatusi või mitte, me tahame, et meil oleksid praegu tagatised olemas, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal meil ei äh, tekiks mingisugust vähenemist eelarvetes. ning ähm, need äh, rahastamine, mida ei ole piisavalt ähm, kuidas selline uus komisjoni ülesehitus äh, mõjutab äh, kõike seda? sest need neli programmi, mida tahetakse rahastada, on ju ülimalt olulised. ning lõpetuseks äh, ma tahaksin teada, et kui teil on kõik arvnäitajad olemas, te juba täpsestasite, et praegu neid veel ei ole, praegu on meil ainult niisugused eh, esialgsed andmed, saatke meile informatsioon selle kohta, sest niimoodi saame korraliku ülevaate toimuvast, aitäh. suur tänu, härra proua Šaitova ja siis veel üks küsimus proua Toipa. aga ma palun, et te tõepoolest teeksite lühidalt, sest meil on ka koordinaatorite koosolek Äh, ma tahaksin äh, mõned sõnad lisada sellele arutelule. tuleb kõigepealt öelda, et Erasmus selle on teatud, seatud teatud eesmärgid ja kui ta neid eesmärke ei täida, siis tuleb öelda, et eesmärgid pole saavutatud see on lihtne. seda on lihtne selgitada ka nõukogule ilmselt. kui te tahate oma eesmärgid saavutada, mis te olete seadnud aastale kaks tuhat kakskümmend, siis tuleb seda programmi Erasmus pluss hakata täitma. ja lisaks sellele on määruses probleeme partnerluste äh, osas sest ametid ei saa piirata neid summasid teatud projektide jaoks eelmise perioodi jooksul oli võimalik projektide arvu piirata ja nüüd on see muutunud, määrust on muudetud. aitäh. Yeah, suur tänu, mul on ainult üks lisaküsimus nende finantstagatiste kohta magistritudengite puhul. Well, and uh, the last uh, Mr Maraga. ja härra Maraga, palun tere pärastlõunat. mina usun tõepoolest, et komisjoni esindajal oli väga halb õnn, et ta tuli siia samal ajal kui need noored, kes tutvustasid Karl Suure auhinna raames oma projekte, sellepärast et see vastuolu selle kirglikkuse ja nõuete äh, ja innukuse osas, mida väljendasid noored. ja teisalt programm, millega on seotud suured väljakutsed, nende nõuet, programmi nõuetele üldse ei vastata ja nii edasi. ilmselt noortele oleks jäänud mulje, et nad said auhinna, kuigi tegelikult justkui neid karistataks. seega Euroopa mõõt-, mõte, mõistes ei ole meil siin teatud järjepidevust. kõigepealt see, mida me soovime ja siis, mida me suudame ellu viia. me peaksime välja pakkuma praegusel hetkel komisjonile neid elemente, mis pannaksid paika meie poliitmajanduse Euroopa kaubanduse uued suunad, mitte me ei toeta ainult kõrgharidust, vaid ka kutseharidust. mulle tundub, et praegusel hetkel peaksime mõtlema, kuidas me saaksime nende projektide rakendamist toetada ja suurendada, eriti just kutsehariduse vallas. peaksime minu arvates keskenduma äh, nüüd uutele teemadele, tasub tõepoolest noori kuulata, peaksime keskenduma liikuvusele ja soodustama seda võimalikult suurel määral. ja üks suund, mis suunas Erasmus pluss peaks liikuma, oleks veel tõhusamalt kõikide vanusegruppide kaasamine, kes on nii keskhariduses kui kõrghariduses see peaks olema võimalik ja see peaks olema see suund, mida haridus järgnevatel aastatel võtab. aitäh ja nüüd härra Noots, palun saate vastata küsimustele. aitäh. kõigepealt äh, proovin neid küsimusi natukene rühmitada. programmi eesmärgid on jätkuvalt olemas, ma neid täna välja ei toonud, sest äh, vahel on ju lihtsam töötada programmide sektorite nimede kaudu ja võib-olla see annab rohkem infot inimestele, kes ei ole selle programmiga nii tuttavad. Teie olete programmiga väga hästi tuttavad, te teate, et kui me räägime Komeeniusest, siis me räägime koolidest, Leonardo, Leonardo programmi raames teistest ja nii edasi kutseharidusest. mina kasutasin jah sektori nimesid, aga tegelikult nad vastavad üks-ühele kui me räägime vanadest nimetustest, mis on programmis veel kasutusel, nagu te täpselt õigesti välja tõite. paar märkust eelarve kohta. kas see ka praktikas ellu viiakse? eelarve profiili üle ei otsusta komisjon, vaid see pannakse paika mitmeaastase finantsraamistiku käigus seega selle üle otsustavad nii nõukogu kui, nõukogu kui parlament üheskoos. tõepoolest, meil on äh, vahearuanne, mis on paika pandud aastaks kaks tuhat kuusteist, kui me räägime mitmeaastasest finantsraamistikust. võimalik, et asjad vaadatakse üle, me peame vaatama ja tagama, et programmi viidakse edukalt ellu, et me jõuaksime soovitud tulemusteni ja kui toimub see vahearuanne või läbivaatamine, vaatame, milline on olukord, kas see on muutunud äh, võrreldes äh, paari aasta taguse ajaga ja sinna, sellesse on, seda on mõjutanud nii haridussüsteemi reform, arengud Euroopas, äh, majanduskasv ja nii edasi tõepoolest äh, olukord on täpselt samasugune nii aastal kaks tuhat kuusteist kui ka varasemalt, kui me räägime menetluslikult. aga jah, me peame seda silmas pidama. kas on oht, et eelarve kasvab nii palju võrreldes eelnevate aastatega, jah, see oht on olemas, me peame vastama nendele nõudmistele, arvestame igati teie märkustega kui me räägime osalejatest, korraldusest, sellest, et osalejad äh, leiavad, et me ei ole asju piisavalt lihtsustanud. jah, me peame olema sellest teadlikud, sest me peame suutma tekitada piisavalt huvi programmi suhtes. loomulikult äh, on need nõudmised kohati vastuolulised teatud valdkondades. nagu proua Sodorova ütles, äh, üks asi, mida me peame tagama ja kui me räägime ka eelarve kasvust, on see, et meil oleks tulemused ette näidata ja tulemuste ettenäitamiseks peame tuginema aruandlusele teatud määral, sest need käsitlevad saavutatud tulemusi. ma tean, et osalete jaoks on see raske kohustus, et me tahame, et nad annaksid aru süstemaatilisemalt ja suuremal määral, aga meil on seda vaja, et näidata programmi tulemusi. ja teisalt, nagu ma ütlesin, oleme me vähendanud aruandlusi nendes valdkondades, kus see ei ole vajalik, näiteks reisikulude tõestamine, kus meil on nüüd ühiku hind, mis tõepoolest halduslikult lihtsustab asju seega ma nõustun, et ühelt poolt me saame asju lihtsustada, aga teisalt me peame nõudma rohkem infot aruannetes selleks, et näidata programmi tulemusi. kui me räägime aruandlusest, siis on, see peab olema nii lihtne kui võimalik ja peame vältima olukordi, kus meil on erinevad aruandluskanalid. näiteks juba taotluses nõuame väga palju erinevat infot, ehk et siis juba taotlusfaasis me saame näidata programmi tulemusi. ma tean, et mõnedele taotlejatele tundub see väga keerulise koormana, aga nagu ma ütlesin, me üritame leida tasakaalu programmi lõikes. mitmed kommentaarid puudutasid äh, Komeeniuse ja koolide vahelisi, vaheliste projektide puudusi ja see on ka seotud äh, projekti suurusega. nagu ma juba ütlesin oma ettekandes, selle teemaga me peame põhjalikumalt tegelema, sest programmi esimesel aastal riiklikud bürood ei ole kasutanud piisavalt neid võimalusi, mis on olemas eelarve tasakaalustamiseks. jah, me teeme nendega koostööd, käsitleme neid teemasid nendega, soovime anda neile rohkem suuniseid, kuidas olukorda lahendada ja riiklikel büroodel peab olema võimalus kulutada seda eelarvet, kui see projekt tundub mõttekas ja kui see eelarve ei ole niimoodi üles puhutud, kunstlikult suurendatud sest taoliste projektide puhul tähendab see seda, et me saame toetada vähemaid programme, sellepärast et üldine eelarve ju ei suurene. seega need on teemad, mida me käsitleme rahvuslike büroodega, selleks, et nende rolli suurendada eelarvete hindamisel, et me ei saaks eelarveid, mis on liiga suured jah, selles osas äh, mul vastuväiteid ei ole, me tegeleme nende teemadega. Need äh, lüngad, äh, mis puudutavad maksete tegemist, nagu mainiti, see puhver, mis kohalikul tasandil on, see katab ära detsembri vajadused, aga mitte edaspidi, seega me peame juba mõtlema, mis saab järgmisel aastal. ja pärast suve enam raha ei ole ja siis ei ole ka piisavat puhvrit selleks, et aasta lõpuni vastu pidada. seega ma olen teie analüüsiga sada protsenti nõus. esitati ka küsimus äh, haridustasemete kohta kõrgharidus on üheksakümmend kuus protsenti, sellepärast et kõrgharidus kasutab erinevaid süsteeme võrreldes teiste sektoritega, sest seal on meil juba eelvalitud partnerid. Erasmuse sertifikaat ja meil on teatud hulk ülikoole, kes korduvad aastast aastasse ja seetõttu äh, kõrghariduse raames see valiku tase on nii kõrge. nagu ma selgitasin, kogu liikuvus toimub nüüd institutsioonide vahendusel, me ei räägi siin üksikisikutest. aga loomulikult see näitab, et koolide sektoris on sellega võrreldes meil erinevusi, kus iga kool esitab taotluse vastavalt projektile mainiti ka seda, et äh, õpilased varasemalt, kui aasta lõpus ei olnud piisavalt raha, said nad väiksemaid toetusi, aga Erasmus plussis me oleme seda nüüd muutnud. nüüd on meil juba need äh, stipendiumite suurused ette ära määratud mis on aasta lõikes täpselt ühesuurused, sellel on väike negatiivne mõju, sest ülikool ei saa enam teha seda, mida te kirjeldasite. kui nad vähendasid äh, nende stipendiumite suurust, nad said õpilaste arvu samaks jätta. nüüd seda enam teha ei saa. ja negatiivne mõju on selles, et kui taoline olukord esile kerkib, peavad nad ikkagi välja maksma täpselt sama summa ja tudengite arv seega natukene väheneb aga need on jälle need vastuolud, millega me pidime silmitsi seisma ja pidime tagama tudengitele selle kindluse, mis puudutab stipendiumi suurust. assigneeringute probleem, kas see on seotud mitmeaastase finantsraamistikuga? seda ei otsustatud sellel aastal, see oli juba raamistikus sisse ehitatud. jah, tõlgetega tegeletakse, me teeme koostööd äh, kohalike büroodega, sellega nad tavaliselt tegelevad, et see oleks tõlgitud ka kõikidesse keeltesse, järk-järgult see toimub, aga praegu on esimene aasta, kui kõik alles peaks paika loksuma, nii et see võtab natukene aega. mis puudutab tud-, tudeng-, õppelaenude garantiisid, Euroopa Investeerimisfond, läbirääkimised on juba lõppemas ja me loodame, et veel sellel aastal sõlmitakse kokkulepped Euroopa Investeerimisfondiga ja maksete tegemine siis algaks järgmisel aastal. vähemalt selline on plaan. räägiti ka üldkuludest. seal on piirmäärad paika pandud tulenevalt õiguslikust alusest ja see halduskuludel on see üks koma üheksa protsenti ja palkade puhul on see sarnane, praegu me oleme natukene neid kulusid ületanud, sellepärast et äh, alustavaid kulutusi on väga palju. ja need elluviimiskulud enam ei kasva proportsionaalselt. Need andmed seoses elluviimisega ma ei saa teile lõppandmeid praegu veel esitada, sellepärast et protsessid on alles käimas ja ka järgmise aasta alguses äh, need alles äh, käivad, sest mitmed projektid võtavad kaks-kolm aastat aega, enne kui need lõpevad, seega lõppandmed äh, saame edastada alles paari-kolme aasta pärast, aga igal juhul, kui meil midagi on, siis me seda ka jagame. aga järgmise aasta sügiseks peaks meil olema üldine pilt selle kohta, mis toimus aastal kaks tuhat neliteist. ma arvan, et oli ka küsimusi noorte osaluse kohta, jah, noored osalevad, meil on aktiivsed noored, projektid, mis on väga sellise alt üles lähenemisega, noored on kaasatud, küsiti ka et meil oleks rohkem Leonardo programme, mis puudutavad kutseharidust. nagu te teate, on sel aastal rahade ettekandmine Leonardo programmi raames ja ka Erasmuse raames, mis puudutab kõrgharidust. arvestades seda majanduslikku olukorda sest leitakse, et kutseharidusel on otsesem mõju majandusele. seetõttu toimus selline rahade ettekandmine. ja kui me vaatame, kuidas tänavu prioritiseeriti just kutseharidust, mitte kooliharidust, siis see on just selle aasta teema. ma eeldan, et ma olen enamikele küsimustele vastanud, ma tean, et aega on vähe. suur tänu vastuste ja ettekande eest ja aitäh selle info eest ja aitäh kõigile, et te aktiivselt osalesite selles olulises arutelus. ja nüüd ma paluksin, et ainult koordinaatorid jääksid koordinaatorite koosolekule. aitäh, mis on kinnine koosolek